kallid kolleegid, tere hommikust kõigile. alustame täna teise istungiga, mis on pühendatud äh, Euroopa Ülemkogu äh, lõppjäreldustele kaitseküsimustes. meil toimub äh, arutelu härra Patrick de Rousieri ja proua Claude France Arnoux-ga ja järgneb pärast seda pärastlõunal mm, koos Ahvetiga kohtumine, meil väga palju aega ei ole sellest, et rääkida nimelt meie raportist, mille mina koostasin, vabandust, mitte pärastlõunal, vaid kella kaheteistkümnest kaheteist kolmekümneni on see arutelu ja äh, arutelu peaks äh, olema kiire ja lahkarvamusi väga palju ei peaks olema selles küsimuses. aga äh, mõni päev tagasi alustasime siis arutelusi erinevate institutsioonide esindajatega, kellele oli antud mandaat Euroopa Ülemkogul detsembris jätkutööks selle tippkohtumise lõppjärelduste osas et neid rakendada siis kaitseküsimustes härra Popuski oli äh, ka kohal lisaks äh, härra Rusierile ja proua Arnoldile ja äh, ma arvan, et tänased külalised võivad olla väga rahul ülemkogu lõppjäreldustega, kuigi nad teavad väga hästi, et meil parlamendiliikmetel on teatud reservatsioonid Äh, selles osas et minu meelest need lõppjäreldused või meie meelest need lõppjäreldused ei olnud väga ambitsioonikad. kindral rouzier ja proua arnault kes kohe jõuab said omalt poolt aga väga selge tegevuskava mida järgida ja nad peaksid olema üsna rahul ma muidugi ei taha teie eest rääkida aga Äh, see võiks ilmselt nii olla. härra Roussier on meil juba tavaline külaline tema on äh, Euroopa Liidu sõjalise komitee esimees ja ta annab meile ülevaate selle kohta, mida tema arvab nendest äh, järeldustest ja siis ka teistes küsimustes kindlasti me räägime, eile oli meie ees kõrge esindaja ja räägiti Kesk-Aafrika missioonist, see on viimane missioon, mis on käivitatud ja äh, selles osas meil väga palju informatsiooni ei ole, ega teie ei peagi meile kõike võib-olla paljastama, aga mõni sõna äh, oleks võib-olla kasulik ja ilma siin pikemalt aega viitmata sõna teil. suur tänu, härra esimees, austatud parlamendiliikmed, äh, alati on väga suur au äh, võtta sõna teie komisjoni ees ja vastata mm, teie küsimustele, mis võib, võivad teil olla tekkinud seoses Euroopa Liidu kaitse- ja julgeolekupoliitikaga. Äh, praegu on ka muidugi väga hea hetk sellest rääkida, see on minu meelest väga tähtis. täna te tahtsite, et ma räägiksin sellest, äh, mida otsustati kaitseülemkogul nagu te teate, ülemkogu detsembrikuus äh, pööras äh, sellele kaitseküsimustele eraldi tähelepanu, seda kahe tuhande kaheksandast aastast polnud tehtud ja see on äärmiselt oluline kuid kõigepealt äh, lubage mul rääkida natukene üldisemast kontekstist. nagu te teate, Euroopa Liidu lisandväärtuseks on mitmekesisus ja erinevate vahendite mm, kogum, mida me saame kasutada selleks, et lahendada väga kompleksseid kriise, olgu need siis poliitilised, diplomaatilised, majanduslikud, humanitaarsed, juriidilised, politsei või sõjalised probleemid see lähenemine on meie jaoks äärmiselt oluline, see annab Euroopa Liidule võimaluse mitte ainult reageerida kriiside tekkimisel, vaid ka neid ennetada ja hoiatada ja üritada neid siis ka jätkusuutlikult lahendada. see tähendab seda, et Euroopa Liit on tunnustatud ja ära kuulatud partner rahvusvahelisel tasandil see tähendab ka seda, et me oleme konfliktide lahendamisel olnud alati kohal ja sellepärast äh, äh, oleme me, äh, meie kakskümmend kaheksa liikmesriiki jäänud nende meetmete juurde, nad on üles näidanud solidaarsust ja on võtnud endale kohustuse vastavalt tingimustele just nimelt sõjalises osas jätkata. see ei ole mitte mingisugune ime, relv muidugi on paranemisruumi üsna palju aasta tagasi olin esimest korda teie ees ja me oleme suutnud edusamme saavutada paljudes valdkondades. ma alustaksin kõigepealt loomulikult eh, operatsioonidest. kolm tuhat eh, sõdurit on praegu Euroopa Liidu lipu alla koondunud ja eh, nende eesmärgiks on rahvusvahelisel tasandil siis julgeoleku ja rahu tagamine. meil on kaks missioon, viis missiooni või operatsiooni, kõigepealt EUTM missioon Malil Äh, see käivitati kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal veebruarikuus kakskümmend kolm liikmesriiki on kaasatud kuigi väga paljudel paljudel nendel ei olnud mitte mingisugust poliitilist või ajaloolist seost selle äh, regiooniga aafrikas tuhat kaheksasada äh, sõdurit kohapeal on malis juba selle koolitusmissiooni all koolitatud ja paralleelselt ähm, äh, on lõpetamas nüüd ka neljas pataljon oma koolitustegevust. otsustati seda missiooni pikendada kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani neli lisapataljoni ja eesmärgiks on ka detsentraliseerida koolitustegevused ja eesmärgiks on äh, just nimelt siis koolitajate koolitamine äh, ning abi andmine Mali ametivõimudele nende relvajõudude kaasajastamiseks. järgmine missioon on Atalanta missioon, see on siis Etioopia poolsaar, Somaali poolsaarel, vabandust, piraatluse vastu võitlemine. see äh, operatsioon on näidanud, et nad on tõhus, rünnakud on vähenenud, koostöö teiste äh, Euroopa Liidu äh, missioonidega tiheneb EUCAP Nestor äh, Somaalia koolitusmissioon ja ka koostöö teiste piirkonna riikidega suureneb. loomulikult ei tohi aga kaotada valvsust, äh, sellepärast et piraadid ei ole sugugi kuhugi kaotanud ja nad on valmis iga hetk ründama ja on otsustatud pikendada seda missiooni ka detsembrini 2016 ja see otsus langetati hiljus kolmas operatiivmissioon on EUTM missioon Somaaliasse Äh, selle peamised äh, äh, selle keskus on Mogadishus, kolm tuhat kaheksasada sõdurit on välja koolitatud Ugandas ja tuhat sõdurit koolitatakse välja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Somaali territo-, Somaalia territooriumil. tegemist on koolitajatega, kes peaksid siis tulevikus välja suutma iseenda väed koolitada neljas äh, operatsioon on Altea missioon. selle äh, eesmärgiks on äh, toetada Bosnia-Hertsegoviina ametivõime selleks, et lahendada relva kogused, mis on ohuseks, ohuks, ohuks Äh, selles piirkonnas ja, ja muudavad tuleviku väljavaated veelgi keerulisemaks. esmaspäeval otsustas Euroopa Liit äh, Kesk-Aafrikasse saata siis EUFOR RCA missiooni. eesmärgiks on tagada Bangui piirkonnas julgeolek äh, seni, kuni MISKA missioon Aafrika Liidu poolt käivitub järgmise, selle aasta oktoobrikuus. Philippe Pontiers on peakomandör äh, Kreeka äh, pakub äh, Larissa operatiivvahendeid ja praegu saame väga kiiresti saata Kesk-Aafrika Vabariiki siis oma jõud. see sõjaline operatsioon äh, loomulikult käib väga tihedas koostöös teiste Euroopa Liidu instantsidega, peaasjalikult nendega, kes on andnud humanitaarabi, aga ka nendega, kes on arengupoliitika egiidi all tegevad piirkonnas olnud ja loomulikult arvestatakse ka äh, Aafrika Liidu poolse rahalise toetusega nüüd äh, mida me oleme teinud siis aasta jooksul meie suutlikkuse osas selles osas oleks väga palju öelda aga äh, selle eest võib-olla räägib siiski proua arnoux kes selle eest konkreetselt vastutab aga mõningatest elementidest ma tahaksin siiski rääkida näitamaks seda et asjad liiguvad edasi euroopa õhutranspordi äh, Äh, missioon, siin on kaasatud sakslased, hollandlased, belglased, prantslased, äh, luksemburglased, meil on äh, planeeritud, seda struktuuri arendatakse välja Eindhovenis iga päev. Filipiinide traagika puhul käivitasime need vahendid esimest korda Äh, ja äh, me oleme just nende viie riigi toetusel suutnud väga kiiresti reageerida, saatnud materjali ka Malisse ja Kesk-Aafrikasse. nii et aasta jooksul on see Euroopa õhutranspordi üksus näidanud seda, et nad on tõhusad, robustsed ja tegutsevad kiiresti paralleelselt ähm, on tulemas arenile uusi mängijaid hispaania on liitumas selle äh, suvel, kolmandal juulil. see näitab seda, kui oluline on äh, see käsuliin ja ka teised liikmesriigid on üles näidanud äh, soovi selles osaleda. on neid, kes on esitanud äh, ametliku liitumise palve ja ma jätan nende riikide enda teha siis selle, et millal nad ütlevad, et nad sellega liituvad. Äh, minu meelest see kõik näitab seda, milline on Euroopa äh, milline on kaitse Euroopa, me ei räägi siin Euroopa sõjaväe loomimisest või ega ka õhujõudude loomisest, kuid see näitab seda, kui suurelt on tõusnud solidaarsus liikmesriikide vahel, see, see tagab nendele võimaluse sekkuda ükskõik millises kaadris ja nüüd räägiksin siis konkreetsemalt ähm, selle ülemkogu ettevalmistamisest äh, mitme kuu jooksul valmistati ette oli palju neid kes ütlesid et sellest ülemkogust ei tule midagi et seal ei saavutata midagi, aga mulle tundub, et tulemuseks on hoopis vastupidamine. Äh, Brüsselis ähm, aasta jooksul oli näha seda, kui paljud, äh, kui paljud liikmesriigid, kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja institutsiooni tegid äh, selle nimel koostööd ja teie komisjon eriti olles väga-väga aktiivne minu poolt juhitud sõjalise komitee seas räägiti üsna tihti erinevatest ettepanekutest tehti ettepanekuid ja need anti ministrite tasandile edasi, pärast seda siis edasi riigi ja valitsusjuhtide tasandile detsembrikuiseks ülemkogu ettevalmistamiseks ja siis sellel samal ülemkogul oli võimalik riigi ja valitsuste juhtide vaheline viljakas äh, äh mõtteainest andev arutelu ja sellist arutelu ei ole meil olnud juba viis aastat. kuhu me oleme siis täna jõudnud? nagu te, te teate, äh, nagu härra esimees ka ütles, paigas on nüüd tegevuskava, tegevuskava väga konkreetsete kuupäevadega, üks nendest juuni kaks tuhat viisteist, selleks, et äh, riigijuhid saaksid üle vaadata, millised on olnud saavutused ja et anda uusi suundi ja paralleelselt äh, peaks kaks tuhat neliteist aastal olema ka vahepunkt äh, mitmete teemade osas, ma räägiksin vii-, äh, viiest teemast, äh, merestrateegia väljakujundamine, aga ka siis soovitused, mille eesmärgiks on nii-öelda equipment support meetmed ehk varustuse toetamise meetmed, teiseks Euroopa Liidu kiirreageerimisüksuste suutlikkuse tõstmine, järgmine teema on kindlasti missioonide ja operatsioonide Äh, rahastamise küsimus ja siis äh, ülevaade valikutest, äh, kuidas toetada pi-, rahu piirko-, Sahara ja Saheli piirkondades. mina, olles siis Euroopa Liidu sõjalise komitee esimese eesme-, esimees tahaksin keskenduda viiele peamisele prioriteetsele tegevusele. kõigepealt on väga vajalik pikas perspektiivis ja süstemaatilisemalt välja kujundada koostöö kaitseplaneerimise valdkondas. ma räägin siin koostööst äh, kaitseplaneerimise valdkonnas, ma ei räägi lihtsalt ühtsest äh, kaitseplane-, planeerimisest. oluline on läbipaistvuse ja info jagamine selleks, et tagada äh, suutlikkuste konvergents ja et oleks ühtlustatud erinevate liikmesriikide kalendrid. see on loomulikult äh, väga oluline, et äh, NATO-ga tehtaks koostööd, see on täiesti vältimatu. järgmine punkt, millest ma tahaksin rääkida, puudutab Euroopa Liidu merejulgeoleku strateegia väljakujundamist väga oluline on keskenduda eh, siin eh, kõikidele dimensioonidele majandusdimensioonile inimdimensioonile keskkonnadimensioonile sõjalisele dimensioonile me peame infovahetust eh, toetama ja hoogustama selleks et tagada paremini merepiirkondade üle järelevalve me peame oma meredel julgeolekut tõstma peame arvestama liikmesriikide soovidega peame ära kasutama nende operatiivteadmisi aga ka nende üldteadmisi see on meie jaoks suur vara tuleb leida sünergia erinevate merevägede ja teiste julgeoleku valdkonnas tegevate vahel. Atalanta kogemus on meile näidanud seda, eh, et meil on vaja eh, meredel leida äh, Äh, lahendusi, äh, mis oleksid kom-, mis oleksid niisama komplekssed, kui need probleemid, sellepärast et probleemid merel ei puuduta mitte alati ainult äh, merejulgeoleku küsimusi, vaid ka teisi küsimusi. ja siis edasi me peame toetama dialoogi Euroopa Liidu ja NATO vahel, seda süvendama, nii otsustasid ähm, detsembril ka ministrid, NATO-ga on meil ühised väärtused ja ka need ähm, probleemid, millega me oleme silmitsi, on samad ja üsna tihti tegutseme NATO-ga samades äh, piirkondades, me peame seega institutsioonide vahelist dialoogi hoogustama, me peame hoogustama koostööd äh, ka juba operatsioonide äh, kujundamisel, aga loomulikult peame ka oma suutlikkuste arengut ühtlustama tuleb leida mõlemal pool paindlikuks, paindlikkuseks sellepärast et me tõesti, et me siis tõesti saaksime sellele globaalsele lähenemisele vastu minna ähm.. Newportis on tulemas septembris sellel aastal NATO tippkohtumine ja vahepeale jääv aeg on siis suurepärane võimalus nende teemadega tegeleda. eelviimane teema, millele tahaksin keskenduda, on Euroopa Liidu kiirreageerimisüksuste suutlikkuse tõstmine me peame äh, tagama selle, et me oleksime piisavalt äh, paindlikud äh, oma taktikaliste gruppide kasutamisel. see on kõik seotud selle vajadusega, et me peame järjest rohkem tähelepanu pöörama otsuste langetusprotsessi robustsusele, aga ka planeerimise faasile, ennetavale planeerimisele ja loomulikult on olulised ka küsimused, mis puudutavad rahalist poolt ja eriti meie vägede siirega seotud rahalisi probleeme Euroopa Liit äh, tahab kindlasti parandada öö, äh, oma öö, äh, kiire reageerimise suutlikkust. meie taktikalised grupid öö, ja meie sõjaväeline, sõjaline komitee hakkavad sellega tegelema ja viimane punkt, mis minu meelest on väga olulised, on droonid ehk mehitamata lennukid öö, ähm, selles valdkonnas on töö käima läinud igal pool, nii äh, maa me,, maal, merel kui ka õhus. see tekitab äh, eetilisi küsimusi, moraalseid küsimusi, aga tõstatab ka küsimusi, mis on seotud äh, üksikisiku vabadustega me ei tohi lasta ennast juhtida tehnoloogial, kuid me peame selle tehnoloogiaga arvestama, see on telg, mille, mida me ei tohi eirata, aga see ei pea ka meid takistama me peame mõtlema sellele, mida me tahame saavutada ja andma kõigepealt poliitilise vastuse asjale, mis minu meelest äh, tõesti oluliselt muudaks meie suutlikkust. kuid kõikidele nendele küsimustele tuleb vastata ka äh, ühiselt, miks ma ütlen ka ühiselt, sellepärast et äh, esmajärgus on see muidugi liikmesriikide otsustada kahepoolsete kokkulepete läbi olgu tegemist siis kas maa mere või õhudroonidega aga meie tahaksime et me räägiksime nendest asjadest ühiselt äh, ja ja kaaluksime neid vahendeid äh, ühiselt see töö saab olema pikk aga kõigepealt ma arvan et me peaksime keskenduma just nimelt õhuvaldkonnale ehk siis äh, õhudroonid sellepärast et praegu on siin meie suutlikkus kõige suurem. nagu te teate, nad äh, on täiendavaks vahendiks ähm, äh, järelevalvele õhust äh, satelliitidele ja teistele tehnoloogilistele vahenditele. droonid on näidanud, kui olulised nad on reaalajas jälgimise vahenditena, kui me räägime näiteks positsioneerimisvahenditest või kaitsemeetmetest ja selles valdkonnas on seega koostöö rohkem vajalik kui kunagi varem ja me peame äh, süsteemid äh, nagu RPS süsteem, detsembrikuine ülemkogu äh, kinnitas tegevuskava, mis on vägagi ambitsioonikas, aga äärmiselt vajalik. me oleme käivitanud kõigepealt ähm, uue töö uue põlvkonna droonide osas, kuid me tahame tagada ka äh, koostöö nende liikmesriikide vahel, kellel juba sellised droonid on äh, ja nende kogemusest õppida. tuleb tagada sünergia koos Euroopa Komisjoniga selleks, et ka normatiivne pool äh, toestaks tulevikus Euroopa aeronautikas nende vahendite kasutamise ja lõpetuseks rahastamine kui me räägime nüüd sõjalisest osast ainult, me peame lähenema sellele küsimusele tööhõive vaatevinklist. meie tööhõive doktriin, millised on meie vajadused äh, ja seda kõike Euroopa kontekstis. sellepärast, et homme Mogadishus äh, või ükskõik kus, Sarajevos, kuidas me näeme ette üheskoos äh, nende äh, kaugjuhitavate äh, vahendite tööd. me peame siin langetama poliitilise otsuse ja selles kontekstis sõjaline komitee tegelebki Euroopa Kaitseagentuuriga väga tihedas koostöös. me toetame nende suutlikkuse tõstmise kavasid ja härra esimees, ma nüüd jõuan oma lõppsõnani Euroopa Ülemkogu tippkohtumise peamine eesmärk oli näidata seda, et liikmesriigid on konkreetselt võtnud endale kohustuse äh, võtta ühised kohustused äh, julgeoleku ja kaitsepoliitika osas. teatav dünaamika on nüüd selgelt näha ja meil on nüüd ees täiesti uus protsess. seati konkreetsed äh, kuupäevad järgmisteks töödeks kuni juunini kaks tuhat viisteist seda kahekümne kaheksa liikmesriigi poolt. Äh, koos äh, vägede ülemjuhatajate, koos sõjalise komiteega oleme me üheskoos teinud seda tööd pühendunult äh, tegemist on nüüd siis aga valimisperioodiga, kus Euroopas erakonnad, valitud põlvkonnad liikmesriikides astuvad kõikvõimalikesse aruteludesse. mina omalt poolt loodan seda, et Euroopa Äh, kaitsepoliitika edukus on asi, millest äh, teie kol- ja teie kolleegid räägite äh, kodanikega pärast euroopa liidu kaitse ja julgeolekupoliitika rakendamist on euroopa liit näidanud et kriisiolukordades oleme me valmis kiirelt reageerima ja tõhusalt reageerima loomulikult väga palju on veel teha ja sellepärast ma tervitangi neid järeldusi mille ülemkogu võttis Äh, kuid solidaarsus liikmesriikide vahel on ennast äh, näidanud ka näiteks äh, Kesk-Aafrika Vabariigi missiooni puhul. nii et loodetavasti see koostöö jätkub ja suur tänu selle võimaluse eest teiega oma mõtteid jagada. Euh, tänan, austatud kindral. paistab, et mitu kolleegi soovivad sõna võtta, mul endal ei ole konkreetseid küsimusi tahtsin aga küsida, võib-olla on selleks küll liiga vara, aga aga siiski, et te rääkisite palju institutsioonilisest dialoogist NATO-ga oma tööga seoses. nüüd ähm, selles, mis puudutab Afganistani ning äh, ning asjaolu, et nüüd eelmise aasta lõpust on enamus Euroopa riike hakanud oma kontingente Afganistanist ära tooma. ning seetõttu tahtsingi küsida, kas Afganistani küsimus on päevakorras teie ning teie kolleegide aruteludes NATO-s? ning kas selles kontekstis olete täheldanud äh, nende Euroopa riikide, kes on Afganistanis esindatud, suuremat huvi Euroopa Liidu osaluse vastu. proua Gomes soovis sõna, palun. Euh, tahaksin küsida või kõigepealt tahaksin teid tänada selle ettekande eest ning mul on mõned küsimused ka alustuseks märgin, et te ei, ei rääkinud äh, juba Liibüa operatsioonist, viiest missioonist, mis äh, on juba rakendatud. miks teid see huvitab? sest see on ju päris oluline. olgugi, et tegemist ei ole sõjalise operatsiooniga, sõjaliste missioonidega, aga aga paratamatult on seal sõja, sõjaline äh, aspekt ka, sellepärast et enamus inimesi, kes osalevad, on ju ikkagi sõjaväelased ning ülesanded on sisuliselt sõjalised, sest asi puudutab merepiiri. et kas, kas sõjalisel komiteel ei ole siis midagi, mingit rolli siin, mingit koordineerivat, kooskõlastavat rolli selles plaanis niisuguste mm, tsiviil, äh, vähemalt pealkirjastatud, tsiviilkontekstis äh, formu-, vormistatud missioonidega seoses. ning äh, nüüd Euroopa Liidu merestrateegia. tõepoolest, nõukogu lükkas küsimuse arutamise edasi juunisse kaks tuhat neliteist sest, sest leiti, et, et siis tuleb ka merestrateegia koostamine. ning tahtsin küsida, kas olete juba praegu näinud Euroopa Komisjoni poolt mingite sammude astumist või mingeid signaale selle kohta, kes hakkab mida korraldama merevaldkonnas? sest eh, merevaldkond on julgeolekuküsimustes ju väga oluline. siis tahtsin küsida droonide kohta, te rääkisite droonidest. Neid on väga palju erinevaid ning te mainisite, et et eh, nendega seoses kerkivad ka üksikisikute põhivabaduste küsimused ning äh, tahtsingi küsida, kas oleks võimalik paika panna kuidagi mingi raamistik droonide kasutamiseks Euroopas? no jättes praegu kõrvale NATO raamistiku ning äh, selle, et meie Ameerika partnerid kasutavad droone viisil, mis mis on meile vastuvõetamatu ning äh, rikub inimõigusi kõik need äh, sihitud tapmised ning muud niisugused programmid, mis neil on, on kõik tegelikult, äh, niisugused meetmed rikuvad rahvusvahelist õigust ja inimõigusi. kuidas saame meie lahendada siis äh, küsimused meie droonide kasutamisest, kui NATO-s me lubame oma Ameerika partneritel tegutseda viisil, mis kahjustab meid kõiki lõppkokkuvõttes ka kahjustab meie poolt võetud kohustuste täitmist inimõiguste austamise osas ning äh, tekitab võimaluse, et hakatakse meile andma samasuguseid vastulööke. et kas, see on küsimus, mida NATO kontekstis on arutatud. ning Newporti tippkohtumise ettevalmistamisega seoses. ning äh, lõpetuseks EUFOR see on missioon. märgin, et teie arvamus ministrite nõukogu koosolekuga seoses valmistab mulle muret. või on vähemalt meie eesmärkidele vastu töötav. ning ma tõmban siin paralleeli Kongo missiooniga kaks tuhat kuus kus parlamendis arutati seda päris pikalt, sest sest meil oli inimesi, kes soovisid piirata seda missiooni konkreetse ajavahemikuga ning üksnes pealinna piirkonnaga. nüüd aga räägitakse esmaspäevast juba vangist ja kuuest kuust või kuni kuus kuud ajavahemikust. samas me teame, et et see missioon ning ma hea meelega küsiksin, kaua see, see veel aega võtab, sest juba detsembris kaks tuhat kaksteist oli juttu sellest, et tekib genotsiidi oht ning märtsikuust on, on ÜRO juba palunud midagi konkreetselt ära teha mis on suhteliselt haruldane, et ÜRO midagi niisugust taotleb, et nad saaksid oma humanitaarmissioone läbi viia. et eh, siis tahtsingi küsida, kuna meie missioon jõuab reaalselt kohale? ning kas piisab sellest, et me saadame inimesed kuni kuueks kuuks ainult vangi, vangisse? no loomulikult anname endale aru sellest, et hiljem on võimalik eh, muuta missiooni parameetreid aitäh ähm.! tänan, veel üks väike täiendus, kui lubate, härra esimees. kui, kui on missioon, millega peaks kaasas käima algusest peale, nagu Kongo missioon, siis on see just see vangi missioon. nii et see on missioon, mida meie komitee peaks tähelepanelikult jälgima proua Nikolai, luban teha lühidalt. austatud kindral, mul on kaks küsimust teile. esimene küsimus puudutab Kesk-Aafrika Vabariiki. ma tervitan otsust selle kohta, et Euroopa Liit seal sekkub. ent äh, mulle valmistab muret kiiruse küsimus. sest kiirus on niisuguste missioonide võti. kui ma vaatan neid soovitusi siis eh, tahaksingi ma täpsemalt kuulda selle ajaraami kohta, mida te nimetatud missiooniga seoses näete. ning teine küsimus puudutab küberjulgeolekut. mis samme tuleks siin astuda selleks, et meie eelarvet planeerida seal nii, et oleks võimalik suurendada meie võimekust selles vallas praegu teeme me siin põhiliselt koostööd, aga meil võiks, meil peaks olema siin Euroopa oma võimekus tegutsemiseks selles vallas. aitäh, härra Kelam! Merci beaucoup. Uh, I would like to thank you, general. aitäh, austatud kindral, tahaksin teid tänada selle ettekande eest mis oli väga optimistlik selle perioodi kohta, mis on järgnenud Euroopa Liidu tippkohtumisele. ja mina toetan mõtet selle kohta, et NATO ja Euroopa Liidu dialoogi tuleb tugevdada. küsimus on selles, kas on meil mingeid konkreetseid plaane või programme selle kohta, kuidas panna asi toimu-, toimima enne Newporti NATO tippkohtumist septembris. kõige teravam probleem aga jääb endiselt üles, ma tsiteerin tippkohtumise deklaratsioonist. et Euroopa kaitse-eelarved on piiratud ning seetõttu on väga raske sõjalist võimekust säilitada. ning järgneb äh, lõik, mis äh, kirjeldab suhteliselt üldiselt äh, eesmärke ja kavatsusi, et liikmesriigid peavad üritama tagada rahu ja, ja julgeoleku ja nii edasi, aga kuidas seda kõike teha, kui meie võimekus on piiratud? ning proua Nikolai küsimusega seoses küberjulgeoleku kohta tahaksin märkida, et meil on öeldud, et käesoleva aasta küberjulgeoleku raamistik Euroopa Liidus töötatakse välja lähtuvalt kõrge esindaja tehtud ettepanekutest ning tahtsin küsida sellega seoses, kas on juba mingeid signaale selle kohta, missugune see välja võiks näha. proua Kromberg Like... aitäh. tahaksin küsida kiire reageerimise jõudude kohta. enne detsembrikuist nõukogu räägiti palju sellest, et eh, taolisi jõude ei ole kasutatud, et nad tuleks ümber määratleda ning et nendega seotud otsuseid tuleks täpsustada. Te mainisite, et hakkate ka selle küsimusega töötama ning see on üks teie prioriteete. missugune oli nüüd see poliitiline arutelu nõukogus, kas on mingi poliitiline tahe olemas neid jõude kasutada või otsustusprotsessi muuta, ajakohastada ning äh, lisaks sain aru, et mitte kõik riigid ei kasuta neid jõude või ei osale nendes ning äh, tahtsin küsida, kas on signaale nendelt riikidelt, mis ei osale selle kohta, et nad võiksid hakata osalema ning missugune on seos siis nende Euroopa Liidu kiirreageerimisjõudude ja NATO kiirreageerimisjõudude vahel? Hmm. seoses droonidega. rohelised on, oli vastu olnud Euroopa Liidu droonide programmile ning teaduse ja arendusrahastu vahendite kasutamisele nende arendamiseks. lisaks veel moraalsed küsimused. ent mm, jätame need praegu kõrvale ja tõstatagem hoopis küsimus õiguslikust raamistikust droonide kasutamiseks. et kes sellega töötab, kas teie hakkate seda raamistikku välja töötama ning äh, missugune on ajakava selle paikapanemiseks? Te mainisite, et et äh, lööte kaasa selles poliitilises protsessis sellel teemal ning tahtsin küsida, kuidas te näete seda poliitilist protsessi arenemas? kolm veel küsi-, küsimust veel ja siis lähme vastuste juurde, härra Van Orden. Uh, uh, aitäh, esimees. kindral Rusier rääkis ja muide, kõik on kursis sellega, et eh, droonid on nüüd vasakpoolsete lemmik eh, sihtmärk, sest vasakpoolsetel, vasakpoolsetele ei meeldi Ameerika relvaprogrammid ning kõik, mis on sellega seotud ning ka proua Gomez ja teised taolised, taolised inimesed ilmselt eelistaksid seda, et eh, meil toimuks vaip pommitamine, selle asemel, et, et oleks mingid eh, sihitatud löögid. et niisugused eelarvamused on tõenäoliselt. aga tahtsin küsida tegelikult midagi muud. sõjalise komitee esimehena ja enne olite Prantsusmaa sõjaline esindaja nii Euroopa Liidu kui NATO sõjalistes komiteedes äh, ning eh, sellega seoses tahtsin küsida, et kas on ikka mõistlik, et, et enam-vähem samad inimesed kohtuvad kahes erinevas nii-öelda kogus, arutades praktiliselt samu küsimusi? et ma arvan, et eh, kas asi ei olnud siin mitte selles, et Prantsusmaa soovis saata mingi poliitilise signaali ja seetõttu oli, oli siin kaks erinevat inimest nendes kogudes. aga nüüd paistab, et prantslased on oma vigadest aru saanud ning eh, Äh, sellest äh, nii-öelda dubleerimisest vabanenud. ja tahtsingi teie arvamust küsida selle kohta. mulle tundub, et ühest sõjalisest komiteest lääneriikidele, demokraat-, demokraatlikele riikidele täiesti piisaks. sisuliselt ju kõik äh, lääne demokraatlikud riigid osalevad kas Euroopa Liidu või NATO vastavates struktuurides ning äh, tahtsin veel küsida, kas te oma kogemuste põhjal saaksite kommenteerida seda, missugune võiks tulla väljanähe tulevikus äh, suhe Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vahel seoses äh, lennukikandjatega ning laiemalt ka Prantsuse ja Ühendkuningriigi merevägede suhte kohta. aitäh! tänan, härra esimees. ma ei taha, ma ei hakka rääkima siin optimismist või pessimismist. tahaksin öelda lihtsalt, et meie dokumendid, Euroopa tasandi dokumendid, kas on tegemist komisjoni või nõukogu dokumentidega, peaksid kajastama reaalsust, tegelikkust maailmas. ja tegelikkus ei ole optimismi sisendav meil on üha rohkem kriise ning olukordi, kus paistab, nagu sõjalise jõu kasutamine olekski ainus lahendus. me oleme kaks aastat rääkinud Süüria olukorrast. ning mul on hea meel näha, et äh, sõjaväelased nagu teie, kes olid skeptilised selle sõjalise lahenduse suhtes ja poliitikud, kes poliitikud samas soovisid näha niisugust mingit sõjalist sekkumist. ja mis, mis siit siis puudu on? mul on hea meel kuulda, et te rääkisite, et sõjalised otsused peavad paigutuma poliitilisse raamistikku. ent poliitiline raamistik, otsustamisraamistik Euroopa Liidus ähm, ei toimi. ning konkreetses olukorras on selge, et siin on teatud riikide erihuvid peale jäänud. mina näeksin hea meelega, et poliitikud võtaksid vastutuse ning vastutustundlik käitumine oleks siin seotud tulevaste kriiside ette näha üritamisega ning mitte tagantjärele reageerimisega. tahtsingi küsida, kas teil on, teie käsutuses on vahendid ja poliitiline toetus seoses planeerimise ja ette ennustamisega, ennetamisega, selle asemel, et hiljem reageerida, üritada, kui kui tulekahju juba põleb. nüüd, droonidega seoses on mul mure, mis äh, on natuke erinev härra Van Ordeni murest. ma luban, et ma seda valimiskampaanias ei kasuta. ent äh, mina, mina hoolin väga inimeludest ning äh, mulle valmistab muret see, et droonirünnakutes tapetakse palju süütuid isikuid rohkem süütuid isikuid kui neid, keda soovitakse tappa nende rünnakutega. usun, et uue tehnoloogia kasutamine peaks rajanema eetika ja moraali printsiipidel. droonide kasutamine luureotstarbel on loomulikult täiesti vastuvõetav, aga droonide kasutamine inimeste tapmiseks, süütute inimeste tapmiseks on asi, mida ei saa aktsepteerida. aitäh ning kõige parem viimaseks. mikrofon, palun. mina tahaksin pakkuda üldiselt mõtteainet lisaks kahele tehnilisele aspektile. üks nendest puudutab seda, et Austraalia kavandab praegu droonide kasutusele võtmist mereluureks. ning loodan, et, et eh, sama asja kavandatakse ka meie süsteemis, et te, te olete sellega kursis. ning teine asi, Kesk-Aafrika Vabariik tõenäoliselt ei ole siin vaja suurt sõjalist sekkumist, vaid pigem niisugust nagu politseioperatsiooni, korra tagamist. ning usun, et äh, sii-, see on asi, millega meil tulevikus ka tegemist võiks olla, nagu näiteks Mali ja võib-olla teisedki olukorrad, teisedki kohad. ma tean, et sõjaväepolitsei kasutamist kavandatakse siin äh, ning äh, loodan, et ähm, sõjaväepolitsei kasutus ongi kavas taolistes olukordades võib-olla koos sõjaväega, võib-olla võikski olla niisugune ühendatud äh, formeeri-, äh, formeering, kus oleks võimalik korratusi ohjes hoida ning tagada ka laiemalt kord, kord vaadates seda, mis toimub praegu Saksamaal seoses äh, valmisolekuga rohkem osaleda sõja, sõjalistes operatsioonides ning äh, vaadates neid olulisi poliitilisi tegijaid, Steinmeier ja teised, kes on valmis äh, juba avalikkuses nendest küsimustest rääkima, ma usun, et see on hea, hea näide, mida tasub järgida. sest meie probleem kaitsevaldkonnas on olnud selles, et meie juhid eelistavad olla avaliku arvamuse vangid, selle asemel, et seda arvamust suunata. ning äh, see olukord, mis praegu on, võib olla millegi uue algus. kui seda teed minnakse, siis loodetavasti lõpeb ka kaitse-eelarvete kärpimine, sest me ei saa ju astuda avalikkuse ette ja avalikkusele midagi seletada üritada ning ning siis samas järgmisel päeval kaitse-eelarvet kärpida. et need kaks asja lihtsalt ei käi koos. veel üks märkus. meie kompleksses lähenemises peaksime senisest rohkem tähelepanu pöörama majandusele, sellepärast et riik keerleb ju majanduse ümber. Afganistanis on meil riik, mis me ei tea, kas jääb toimima, kui me oma väed välja viime, aga majandust ei ole ju Te olete kursis kõigi nende probleemidega, mis siis tulevad, kui majandust ei ole riigis. kõigi nende aastate vältel ei ole pööranud piisavalt tähelepanu Afganistani majanduse elavdamisele. ning see, see kehtib ka Mali ja Lõuna, Kesk-Aafrika Vabariigi kohta. keegi kuskil peab selle küsimusega tegelema. ning viimane märkus, mis mul on, puudutab seda, et meil tuleks äh, luureplaanis arvestada ka regionaalseid arenguid. me peaksime olema valmis ning rakendama juba ettevalmistavaid meetmeid, kui mingi kriis, selleks juhuks, kui mingi kriis tekib ja kui eh, tuleb reageerida, siis, siis peaksime silmas pidama ka majanduse aspekti ja olema valmis selles plaanis reageerima. aitäh! veerand tundi on meil nendele küsimustele vastamiseks, küsimusi on seinast seina. aitäh! küsimusi on tõesti palju, üritan vastata lühidalt. ja vastan küsimuste esitamise järjekorras ning üritan kokku võtta, kui küsimused on sarnased. esimees küsis äh, dialoogi kohta NATO-ga mis on see problemaatika, mida kasutatakse, mille, mille käsitletakse staapide esindajate, üle viiekümne staabi esindaja on kaasatud sellesse arutellu ja küsimus, mida on arutatud, on see, mis toimub siis pärast aastat kaks tuhat neliteist Afganistanis. ning mis siis mis toimub siis Afganistanis. ning äh, vastuse sellele me saame juulis. no mm, üks põhiprobleeme on siin äh, koolitus ja väljaõpetamine. et kuidas me saame ette valmistada oma jõude, arvestades seda, et meie sõjaline kohalolek tõenäoliselt väheneb märkimisväärselt ning siin on Euroopa Liit ja NATO praegu läbi rääkimas seoses kiirreageerimis, NATO kiirreageerimisjõudude ja taktikaliste vägede väljaõppega. veel üks küsimus, millest loodame, et õnnestub edasi liikuda, on see, see, et kui NATO kuskil sekkub, siis kuidas saaks Euroopa Liit omapoolse panuse anda, siis ülemaailmas, ülemaailmses plaanis, kui me, et kui me ei saa sõjaliselt osaleda, et kas me saame kuidagi teisel viisil toetada. sest eh, teha on taoliste, taolistes olukordades tegelikult ju väga palju. mõni aeg tagasi sõlmiti Berliin pluss kokkulepe ning eh, usun, et järgnevatel aastatel tuleb meil mm, veel para-, taolisi kokkuleppeid sõlmida. proua Kommes rääkis Liibüast. siin on meil kahepoolseid kokkuleppeid, kus siis koostöös Ameerika Ühendriikidega koolitatakse tuleviku Liibüa armeed liikmesriikide territooriumitel. tegemist on siis tsiviilplaani programmide ja operatsioonidega, milles sõjaline komitee praegu ei osale. mis puudutab merestrateegiat, siis selle kinnitamine on ette nähtud juunis kaks tuhat neliteist, seda ettevalmistustööd teeb praegu Euroopa Liidu välisteenistus ja komisjon, töö on praegu väga intensiivne, loodame oma komitees näha strateegiakavandit kevadel. ning droonid, nendest räägin pärast, võtame enne Kesk-Aafrika Vabariigi. kuna me sinna läheme? noh, meil on juba Euroopa Liidu nii-öelda eelmissioon seal, Gerald Pontier läks juba sinna, et luua kontakte Kesk-Aafrika Vabariigi esindajatega, Aafrika Liidu esindajatega äh, ja Prantsuse missiooni esindajatega. praegu pannakse paika siis osalevad riik, osalevate riikide nimekiri, tegevuste nimekiri ning pannakse paika reeglid, millest lähtudes missioon toimima hakkab. Need kõik on väga olulised äh, küsimused, sellepärast et äh, tegemist on küsimustega, mis tuleb lahendada parlamentide tasam-, tasemel osalevates riikides. ning ma ei oska praegu öelda, kuna need väed sinna jõuavad, me üritame teha võimalikult ruttu ning jõuda reaalsete meetmeteni stabiilsuse tagamiseks märtsis nüüd veebruaris lisaks planeerimisele tuleb meil kavandada ka vägede viimine sinna ning vangis valmistada ette, valmistuda vägede vastuvõtmiseks. proua Nikolai rääkis RCA missioonist, tegemist on küsimusega, mis on keeruline sest äh, asi puudutab kõikide riikide ühist tegevust. probleemid taolistes operatsioonides seisnevadki selles, et tuleb kokku leppida riikide vahel ning riikide arusaamad probleemide kiireloomulisusest on väga erinevad. nii-öelda humanitaaraspekti hindamine on erinev et kuivõrd riigid on valmis eh, sõjaliselt sekkuma elanikkonna kaitseks. see, see sõltub sellest, kui teravana probleemi tajutakse ja probleemi tajumine võtab aega, võtab erineva aja ning kahekümne kaheksa riigi osalusel kokku leppida on keeruline ning ähm, ma ootan seoses selle küsimusega, mis mulle esitati, et et äh, niikuinii midagi siin varsti toimub, mis meie planeerimisega segamini lööb ning ma ei jul-, ma ei julge öelda, kas kuue kuu jooksul, näiteks oktoobrini, kas me kuskile jõuame. et kui riigid soovivad, et me midagi ära teeksime ja stabiilsuse tagaksime, siis oktoobris võiks Aafrika liikmed missiooni üle võtta. nii et siin on kaks, kaks plaani, et kõigepealt niisugune vahetu plaan, stabiilsuse tagamine ning pärast missiooni üleandmine. mis puudutab vangipiirkonda, siis probleem on muidugi laiem kui vangipiirkond. aga igal juhul meie eesmärk peaks olema mm, sidus sellega, mida liikmesriigid on valmis panustama vangipiirkonnas stabiilsuse tagamine on iseenesest juba päris oluline ja päris suur ülesanne, mis kindlasti vajab äh, vähemalt viissada sõjaväelast. mis puudutab nüüd äh, küberjulgeolekut, siis on sõjalises plaanis Euroopa Kaitseagentuuri osalusel ära tehtud äh, õige mitu asja on rakendatud küberrünnakute äh, tuvastamise vahend ning äh, oleme praegu kaardistamas ka riske teeme koostööd Tallinnas Eestis asuva keskusega ning äh, sõjalises komitees oleme välja töötanud strateegilise dokumendi küberjulgeoleku ja küberkaitse kohta. et äh, praegu rohkem midagi ette nähtud ei ole, sellepärast et äh, tegemist on ülesannetega, mida praegu täidavad riigid, mitte aga mingi kollektiivne organ. Euroopa Liit ja NATO, kuidas see toimima panna? ma ei oska öelda, kindral jätkab inglise keeles. paljud on üritanud ja õnnestunud seda päris ei, see päris ei ole. kui meil toimub riigijuhtide, riigipeade valitsusjuhtide kohtumine iga kuue kuu tagant, siis nendel kohtumistel riigipead, valitsusjuhid teatavad valjusti, et meil on vaja seda suhet parandada ja samas tegelikult midagi ei toimu olen John Patarsiga rääkinud, kes on NATO sõjalise komitee juht, kes peaks tulema täna pärastlõunal siia. olen, olen rääkinud talle sellest, mis meil kavas on Kesk-Aafrika Vabariigis, aga, aga meil ei, me ei saa ühiselt neid küsimusi arutada, meil ei ole volitusi selleks. me ei saa ühiselt, ühist istungit pidada näiteks Aafrika sarve operatsiooni küsimuses või teistes taolistes küsimustes ja probleemi ei lahendaks ka see, et meil oleks äh, üks sõjaline komitee. meil ei ole Shape'i ja Umesi vahel äh, mingit sisulist seost. et no mingid seosed on, aga need on kindlasti ebapiisavad. ehk siis meil on valdkondi, kus me saame järk-järgult edasi liikuda. ja midagi suurt siin saavutada tõenäoliselt ei õnnestu, sellepärast et poliitilised takistused on teel aga mitteametlikult me üritame neid suhteid tihendada, koostööd tihendada. mis puudutab piiratud kaitse-eelarveid, siis kaitse-eelarveid on kärbitud kõigis meie riikides, ma võin kinnitada teile, et see paneb meid kaitsevaldkonna juhte analüüsima eri võimalusi ning ma näen järjest rohkem olles töötanud prantslasena nende küsimustega ning Prantsusmaa küsimustega selles valdkonnas ja praegu olen Euroopas nende küsimustega tegelemas, näen klastrite olulisust. kas Balti riikides, Põhjala riikides on võimalik äh, teha koostööd ja luua sünergiat. võtame näiteks väljaõppe küsimused kus meil on Balti Kaitsekolledž. see on asi, mida hakatakse järgima ka mujal, ma ei räägi siin Euroopa Liidu sõjalisest kolledžist, ei, tegemist on pigem regionaalse koostööga. et seda teed tõenäoliselt minnakse, Belgia ja madalmaade osalusel, Belgia ja madalmaade koostöö on siin käigus praegu, aga ka teistes piirkondades toimuvad sarnased arengud seoses valmisolekuga tippkohtumisel kiirreageerimisüksusi kasutada. seoses kiirreageerimisega on minu arusaamine niisugune, et meil on Euroopa Liidus praegu suurepärane võimalus, suurepärane vahend. ja NATO-s on ka oma siis NATO reageerimisjõud. Need on natuke erinevad asjad, neil mõlemal on oma oluline lisaväärtus Euroopa Liidu jõudude lisaväärtus on sünergias, kuna meil on eri riikide sõjaväelastest kokku pandud tuhat viissada, kaks tuhat sõjaväelast, niisugune üksus, see on suhteliselt piiratud, piiratud üksus, sellest ei jätkuks Kesk-Aafrika vabariigi operatsiooniks, aga vangi, näiteks lennujaama või vangipiirkonna operatsiooniks võiks sellest piisa-, piisata. nii et äh, koostööd on siin kindlasti vaja, koostöö on võti siin operatsioonide rakendamiseks. ent silmas peame me pidama veel midagi. peame silmas pidama väljaõpet sõjaväelist väljaõpet nendes riikides, mida me üritame toetada, mitte siis ainult, et me oma sõjaliste jõududega sekkume. et peame siis kohe mõtlema programmile, mis võimaldaks meil kiiresti reageerida kriisile või kriisidele, kui need tekivad. peaksime midagi valmis planeerima. et ühelt poolt oleks meil mingid sõjaväelised jõud ja teiselt poolt midagi veel, et niisugune peaks see lähenemine olema. ja see on suhteliselt erinev NATO kiirreageerimisjõudude toimimisprintsiibist, nagu te ilmselt kõik teate. nüüd küsiti veel lennukikandjate kohta ning Prantsusmaa Ühendkuningriigi suhete kohta. no tõenäoliselt olete nõus sellega, et mina oma ametis, ametist tulenevalt ei saa võtta seisukohta selle kohta, kuhu poole Prantsusmaa suundub. ent ma loodan, et tulevikus me hakkame kollektiivselt otsustama ja planeerima seda, kuidas aastal kaks tuhat kakskümmend või kaks tuhat kolmkümmend kasutada Itaalia, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Hispaania lennukikandjaid ning ebakonventsionaalseid siis äh, õhusõidukeid luureks, vajadusel rünnakuteks meie operatsioonide käigus, ehk siis äh, ma arvan, et äh, me ei hakka rääkima Euroopa laevastikust, vaid hakkame pigem tegema koostööd. ning nüüd tahangi jõuda droonide küsimuse juurde. droon on nagu mürsk ent äh, ta on sõjalisest seisukohast palju täiuslikum, sellepärast et, et mürsk, kui ta teele on saadetud, midagi teha enam ei ole. kolme minuti pärast ta plahvatab ja siis saavad kõik, kes plahvatuse asukohas on, surma. Droo-, drooniga on võimalik näha, mida sihitakse ning äh, see on väga oluline edasiminek sõjalises plaanis. mina olin luure, äh, luurelendur ise sõjaväes ma tegin, omal ajal tegime pilte, nüüd on meil video, reaalajas video. me näeme, kuidas näiteks mm, kuidas mingi inimene liigub, kellega ta kohtub. meil on võimalik äh, tapmise asemel ka kinni pidada isikuid. tegemist on võimalusega, mis oluliselt muudab sõjalisi tegevusi ning ehitama hakatakse meil mitte neid, neid droone, mida TGS Prantsusmaal opereerib või LK Ameerikas, vaid hakatakse ehitama droone, mis aitavad meil päästa sõjaväelaste elusid, näiteks Afganistanis on, on droonid avastanud neid isetehtud lõhkekehi ja drooni abil on olnud võimalik kindlaks teha, kus need lõhkekehad on ja nad välja kaevata, nii et eh, nad sõjaväest pole surma saanud. Need arengud siin toimuvad. minu lapselapsed tõenäoliselt enam ei, ei saa võimalust niimoodi lennata, nagu mina lendasin omal ajal, sellepärast et tulevikus tõenäoliselt õhusõidukid on kaugjuhtimisega ehk siis küsimus, mis meie ees seisab, on, kuidas me siin kollektiivselt neid eh, küsimusi planeerime, planeerima hakkame, kas me hakkame neid planeerima Euroopa nimel Euroopas või siis ka seoses mingite operatsioonidega konkreetsetes riikides. tegemist on debatiga, mis tuleb ära pidada poliitilisel tasandil ning äh, samas äh, peab see olema pädev arutelu, see tähendab, et meie peame omalt poolt ka oma sisendi andma sellesse. poliitilisel tasandil on vaja paika panna õiguslikud aspektid niisuguste süsteemide toimimiseks. ja see on maailm, millesse me praegu oleme sisenemas, mille poole me liigume, kus taolisi õhusõidukeid on sadu ja tuhandeid tõenäoliselt tulevikus. minu jaoks on, on tegemist siin sama olulise sammuga kui, kui lennuki leiutamine. see, see pöörab sisuliselt pea peale kõik selle, mida me seni oleme teinud ning muudab väga palju ka meie igapäevaelu. kui lubate mul selle küsimusega jätkata, siis see toob meieni mõtte, et, et näiteks mereluure. meil on siin selleks suurepärane vahend, kas me hakkame teda kasutama, kuidas me hakkame teda kasutama, mina loodan, et ühel päeval et teeme kunagi siis Torreron Vissi, mis toimib satelliitide põhjal ning aitab meil analüüsida Euroopa Liidu jaoks seda saadavat pilti, et me saame info, ükskõik kellelt, siis me, me selle saame, taolistelt mehitamata õhusõidukitelt või droonidelt. kui me need andmed saame selle kohta, näiteks, et keegi kuskil midagi teeb, mingi ebaseaduslik sisseränne või keegi vajab kuskil abi, et siis meil on, on võimalik äh, saadud pilti või andmeid niimoodi analüüsida, et, et need asjad reaalajas tuvastatakse. aga, aga siin ongi, võti on saadavate andmete analüüs, mitte mingite suurte õhusõidukite kontingentide kokkupanek aega meil kahjuks väga palju enam ei ole. üks teema, mis puudutab väljaõpet või vabandust, mis puudutab äh, avalikkuse harimist, avalikkusele selgitamist. siin on põhimõtteliselt kaks asja, mida me saame teha. ühte ma juba teen noor sõjaväe, sõjaväelaste põlvkond vajab seda, et neile selgitatakse, et näiteks ütleme, sõjaväelane Küprosel või Balti riikides või Soomes peaks aru saama, et, et julgeolek ja kaitsevaldkond on nendes riikides kujundatud teistmoodi kui Prantsusmaal või, või mõnes muus riigis aga üldisemas plaanis on Euroopa Ülemkogu detsembris paika pannud, et juuniks kaks tuhat viisteist peab kõrge esindaja koostama hinnangu julgeolekuvaldkonna väljakutsete ning äh, nende lahendamiseks vajalike meetmete kohta ning ma loodan, et see protsess, mis siin toimuma hakkab, saab olema läbipaistev, et kaasatakse mõttekojad, Euroopa Parlament, parlamendid ning et äh, koostöös õnnestub meil siis ähm, vastata küsimusele, mida me peame kollektiivselt tegema. suur tänu, kindral, selle eest, et saite osaleda meie arutelul ning äh, teekaardi, kahe teekaardi tegelikult küsimus, mida tuleb analüüsida järgnevatel kuudel et olgugi, et alles pooleteist aasta pärast on see tähtaeg, aga vahepeal on juba mitu etappi, mis tuleb läbida ja tööd teha. suur tänu teile vastuste eest, mille te andsite meile. ma, ma kardan, et meie enne oma volituste lõppu ei jõua teiega enam uuesti kohtuda. aga kindlasti meie järeltulijad siin kohtuvad teiega uuesti soovin teile edu teie töös ning nagu Anna ütles, me eh, RCA missiooni jälgime väga suure tähelepanuga. ja meil on siin hea võimalus tõesti algusest peale täita seda teavitusülesannet ja kohustust mulle, mulle jäi väga, mulle jäi silma see erinevus, mis kõlas eri riikide esindajatelt, eri, eri riikide esindajate arvamustest läbi seoses selle missiooniga, et osad olid sisuliselt poolt, teised vastu ning küsimused siis sekkumise ulatusest, mahust on, on küsimused, mida hinnatakse eri liikmesriikides väga erinevad, raske, erinevalt, raske on siin leida niisugust kokkulepet. aga igal juhul suur tänu, härra kindral, ning jätkame nüüd proua Nõuga, kes kohe siia tuleb. aitäh! nii, äh, me oleme nüüd juba jäänud natukene ajast maha ja sellepärast ma väga pikalt äh, sissejuhatust ei tee, kõik äh, tunnevad Claude France Arnaud ja räägime siis ülemkogust eelmise aasta lõpust ja ilmselt Euroopa Kaitseagentuuri töötajad on kõige rohkem rahul nende ülemkogu järeldustega, nagu kuulda on, tegemist on agentuuriga, kes on saanud äh, muidugi ka kõige rohkem ülesandeid äh, pärast seda ülemkogu, teile usaldati ähm, väga konkreetne tegevuskava, sellest äh, me juba oleme natukene rääkinud, aga näiteks sellised küsimused nagu tankerõhutranspordivõime, Äh, tarnekindlus, äh, loomulikult äh, droonid, millest me kindral Rosier'ga just rääkisime, nii et terve rida ülesandeid, teile antud väga konkreetne tegevuskava ja kindlasti ka kõige ambitsioonikam tegevuskavadest, mis seni teieni on jõudnud me rääkisime ühest punktist millest äh, ka meie väga pikalt äh, rääkisime teiste komisjonide kolleegidega nimelt siis äh, ettevalmistav tegevus nimelt siis teadusuuringud seoses kaitse ja julgeolekupoliitikaga see on poliitiliselt ähm, tööstuse vaatevinklist ja ka rahalisest mõttest väga oluline teema nii et ähm, ma arvan, et äh, me, et ma ei võta rohkem teilt kõneaega ära, kuid ütleksin, et äh, see kaitseagentuur tuleb sellest ülemkogust välja äh, toestatud rolliga teie töö on selge ma ei varja teie eest te teate seda väga hästi olles meie komisjonis olnud mitu korda varem et me tegelikult tunneme teatavat meelehärmi poliitilise ambitsioonikuse puudumise tõttu, aga nagu öeldud, teie ees on tegevused nüüd selged, aga paljud meist kahjatsevad seda, et äh, ambitsioonide osas oleks võinud ülemkogu poliitilises ja strateegilises mõttes välja tulla selgema ja nõudlikuma sõnumiga. aga see loomulikult ei mõjuta teie tööd äh, teie annate Euroopa ambitsioonidele teatava öö, äh, lihaluudele nii-öelda meil on nüüd umbes tund, sobib teile? ja annangi sõna kõigepealt teile üle ja siis läheme arutelu juurde juba liikmetega. suur tänu, härra esimees ja äh, nagu ikka minu jaoks on see suur au äh, liituda teie komisjoni koosolekuga ja rääkida siis ülemkogu järeldustest nagu ma aru saan, te juba väga palju olete rääkinud erinevate instantsidega sellest ja hetk tagasi siis sõjalise komitee esimehe härra Rusieriga, aga ka välisteenistuse esindajatega olete kootanud suur tänu selle sissejuhatuse eest. jah, tõsi see on, et Euroopa Kaitseagentuuri vaatevinklist äh, on ülemkogu äh, tulemus äärmiselt märkimisväärne ja meile on antud väga-väga oluline missioon, väga oluline ülesanne äh, riigi ja valitsusjuhtide poolt me teadsime algusest peale, et sellest võimalusest tuleb kinni haarata, see võimalus meie ette kerkis ähm, aga äh, seda paljuski muidugi tänu liidu institutsioonidele, aga ka liikmesriikidele tänu, kes soovisid väga konkreetseid samme. Euroopa Kaitseagentuuri seisukohast äh, loomulikult ei ole lihtne nüüd hakata seda konkreetset äh, asja rakendama, aga meie jaoks oli oluline programmi paikapanemine ja väga oluline on meie jaoks ka koostöö Eh, tihendamine. nii et kõige kõrgemalt tasandilt, riigi ja valitsusjuhtide tasandilt on meile saadetud eh, selge sõnum, et kaitsepoliitika on üks nende prioriteetidest, see ei ole sugugi iseenesestmõistetav. Eh, on saadetud sõnum ka selle kohta, et selle eesmärgiks peab olema süvendatud tõhusus, tõhusus tähendab koostööd, koostööd ja sünergiat erinevate meetmete vahel ja lisaks sellele, eh, see on nüüd siis edasi kantud ka programmidesse ja konkreetsesse mandaati, mis meile on antud, lihtsalt selleks, et aidata liikmesriike koostöösse astuma eh, minu eelesineja täna ütles, et tegemist oli tõeliste aruteludega nende lõikede osas, eh, mis meid kõige rohkem huvitavad, mitte lihtsalt ei antud heakskiitu kõigele ilma aruteludeta need, need on tõesti järeldused, mis on tehtud pärast tõsiseltvõetavaid arutelusid. meil on nüüd see mandaat, me teame, et riigi ja valitsusjuhid ühehäälselt ütlesid, et seda nad tahavad ja meie jaoks on olud oluliselt muutunud. me hakkame rakendama täiesti koherentset poliitilist liini. meil on neli programmi, see programmide nimistu ei ole äh, Äh, lõplik äh, programmid, mis puudutavad äh, siis õhus tankimise võime arendamist, kaugjuhitavate õhusõidikute süsteemi, satelliitkommunikatsioon ja küberkaitse ja need vastavad loomulikult otseselt meie operatsioonidele ja meie võimekusele. miks just sellised tulemused ja järeldused siis sellest ülemkohtust? seda ilmselt sellepärast, et kõik institutsionaalsed äh, tegurid, liikmesriigid äh, ja kaitsetööstus võttis suuna ühele ambitsioonile võib-olla, kuigi see ambitsioon siin sõnana teie seas võib-olla tekitab küsimusi, aga meil oli üks eesmärk. eesmärk oli äh, kaitsepoliitika toestamine, aga seda, et see oleks tõhus ja selle aluseks oleks koostöö Äh, selles osas võttis Euroopa Ülemkogu eesistuja endale isikliku vastutuse, aga väga suurt rolli mängis tema personal, väga suurt rolli mängis äh, Euroopa välisteenistus ja kõrge esindaja ja ka Euroopa Kaitseagentuur Ehm, ma kuulsin, et äh, te ütlesite Philippe Rouzierile, et ta oli vist viimast korda teie ees selle mandaadi ajal. Ehm, äh, ma arvan, et minuga on ilmselt samamoodi, ma tahaksin teid tänada selle eest, mis rolli Euroopa Parlament selles kõigis mängis ja teie komisjon, mis rolli mängis. et lõpuks ometi me jõuaksime selleni, et ka poliitilisel tasandil ehm, oldaks ambitsioonikam, et tehtaks konkreetseid ettepanekuid, mis on sees väga paljudes teie raportites ja mis arutelusid oluliselt mõjutasid, aga ka liikmes liikmesriigid äh, mobiliseerusid äh, valitsuste tasandil, väga paljud liikmesriigid tegid äh, konkreetseid ettepanekuid, ähm, üsna tihti tehti ka ühisettepanekuid ja seisukohad olid väga lähedased, ähm, koostööd tehti ka ähm, siseriiklike parlamentiga, kellega teie kohtusite ja kellega teil õnnestus siin selle koja ruumides ka neid asju arutada tööstusel õnnestus ka ühiselt äh, sõna võtta väga paljudes küsimustes ja loomulikult Euroopa Komisjon, kes mängis väga olulist rolli oma teatisega. see teatis on ambitsioonikas, samas realistlik. nii et äh, tõesti äh, olid kõik äh, keskendunud konkreetsetele projektidele, üsna paljud teie seast olid ka Münchenis Euroopa kaitsekonverentsil, mis toimus kümme päeva kuskil tagasi Euroopa Ülemkogu kaja oli seal selgelt tunda, oli selgesti tunda seda, et ka sõjalises koostöös tuleb Euroopas teha koostööd, seda peegeldasid väga paljud kõned, eriti just äh, kõrgemalt tasandilt Saksamaalt, kes loomulikult andsid meile kõik äh, lootust, et kriiside lahendamisel me hakkame tegema rohkem koostööd ka sõjalises osas selleks, et meie võimet arendada tuleme nüüd konkreetsete ülesannete juurde, mõned nendest äh, on sõjalisele komisjonile, mõned Euroopa Kaitseagentuurile, mõned välisteenistusele, mõnede ülesannete puhul me tunneme ennast justkui üksinda, jäetuna on natukene, on antud konkreetne mandaat meie jaoks aga meie jaoks on väga oluline koostöö erinevate organitega loomulikult euroopa komisjoniga välisteenistusega ja ka teie järeltulijatega sellest hetkest peale, kui uus parlament on siis koos ja loodetavasti see dünaamiline koostöö jätkub, mida me oleme saanud nautida seni. ma ei tahaks äh, laskuda kõikidesse äh, programmidesse detailselt äh, nendel põhjustel, millele teiegi viitasite, aga ka sellepärast, et ma arvan, et teie küsimustele peab jääma rohkem aega. õhus tankimise võime arendamine on meie jaoks tulevikus ka väga oluline, seda taas kinnitasid riigi ja valitsusjuhid ja selles osas on juba saavutatud edasi edasiminekut, praegust võimet on arendatud, nimelt Itaalia võime ärakasutamine, mis puudutab siis tanker õhutransporteri võimet, erinevat tüüpi hävitajaid puudutab see ja tulevikus töö siis jätkub läbi Hollandi poolt juhitud rakkerühmaga, kes tootab välja praegu siis äh, Äh, mitmekülgse tank-, äh, õhutranspordi tankevõime äh, väljaarendamisele, millesse on kaasatud Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. kindral Rousier rääkis loomulikult droonidest, ma kuulasin tema esinemise lõppu mulle tundub, et see tundub olevat nendest tippvaldkondadest, kus Euroopa suudaks tõesti eh, suutlikkuse välja arendada. kindral Rusier juba rääkis eh, teatavatest aspektidest, eh, see, mis puudutab näiteks luuredroone ja tõesti on tegemist valdkonnaga kus meil on vaja seadusandlust kus meil on vaja et kõik osapooled seadusandlusest kinni peaksid ja siin on euroopa komisjonil tõesti äärmiselt oluline roll mängida ja loomulikult ka Euroopa Parlamendil ja Ülemkogul siis pärast seda valmistatakse praegu ette Euroopa tulevase põlvkonna vaatlustroone, kasutajate grupp tegutseb, liikmesriigid ka on omandamas seda tehnoloogiat ja väga oluline aspekt loomulikult on sertifitseerimine järgmise põlvkonna droonide sertifitseerimine nii et äh, tõesti, tegemist on äh, teemaga, kus Euroopa Liit võiks väga hästi näidata oma lisandväärtust, äh, võttes kokku erinevad instrumendid. satelliitkommunikatsioon, selle juures ma väga pikalt ei peatu, see on loomulikult meie jaoks väga oluline teema, räägiti satelliitkeskusest, kindral Ossier rääkis sellest ja võimalikest arengutest, satelliitside ja satelliit ähm, sidemil põhinevate missioonide arenemise kohta, aga loomulikult meil on vaja siin äh, sõjalist ja tsiviilkoostööd suurendada. küberkaitse valdkond, siin ma olen väga äh, aus selles kohas, äh, selles osas, sellepärast et Kaitseagentuuri poolt pakutud on ikka väga mõõdukus, arvestades seda, kui suur see oht võib olla, aga me peame siin andma endast nii palju kui võimalik selleks, et tagada infovahetus ja koolitus meie jaoks on kõige olulisem meie meeskondade kaitse ja sellesama tehnoloogia kasutamine küberkaitse valdkonnas. täna pärastlõunal tuleb teie ette äh, meie agentuuri tegev- ähm, asedirektor äh, aga äh, vabandust NATO-st aga me teeme nendega väga palju koostööd selles küsimuses ja see on täiesti loomulik üks teema, mis leidis ülemkogus väga pikaajalist arutelu ja kus ma tean, kus teil on ka oma huvi ähm, sees, nimelt äh, kaitseministrid järgmisel ametlikul kohtumisel saavad meie poolt ettepanekud äh, äh, võimekuse kohta merel äh, merejulgeolek siin me näeme ette väga konkreetseid ettepanekuid võime suurendamiseks ja nüüd järgmine element on koostöö hoogustamine see mandaat mis meile anti tuleb äh, tunnistada, selles osas on tõeline väljakutse meie jaoks. Äh, Need, me peame tegema äh, koostööd nendega, kellel on kogemusi rahalises pooles ka. see otsustab tõesti tegelikult ära selle nüüd, kas me läheme mitmetasandisele koostööle üle või ei lähe eelmine kord härra Kaaler küsis minu käest väga selge küsimuse meie kaitsestruktuuride kohta. meie liikmesriikide kaitsestruktuurid ei ole loomuldasa koostööks loodud. ja veel vähem Euroopa kaadris, need struktuurid on siseriiklikud, teevad koostööd pigem NATO raames ja mitte Euroopa Liidu tasandil, see ei ole loomulik nende jaoks, nii et tuleb leida öö, motivatsioon, miks eh, panna tegema koostööd. Ehm, jah, võib-olla rahaline pool võib olla see motiveeriv, aga eh, me peaksime võib-olla keskenduma nendele rahalistele vahenditele ehm, selles osas, et me teame, et liikmesriigid alati ei liitu operatsioonidega ühel ja samal ajal, igalühel on oma kalender, on eh, mõned liikmesriigid, kes on kaitseküsimustes teinud äh, Äh, juba väga kaua äh, koostööd äh, ja nii edasi ja on teisi, kes ei, ei liitu selle koostööga kunagi poliitilistel või mingitel muudel põhjustel, nii et tuleb leida viis, kuidas panna liikmesriigid koostööd alustama ühel ajal, projektidega liituma ühel ajal ja see tähendab seda, et siseriiklikud kaitsepoliitikud tuleb kuidagi ühtlustada ja ühel ajal ka siis rahalised vahendid leida ja nii edasi. nii et see ongi meie eesmärk, me peame tegema äh, väga otsekoheselt koostööd Euroopa pere teiste liikmetega, nii-öelda Euroopa Keskpangaga, Euroopa Investeerimispangaga ja loomulikult Euroopa Parlamendiga ja liikmesriikidega, et näha, kuidas me saaksime seda motivatsiooni tekitada. nüüd ajakava, tõsi on, et ülemkogu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesel poolel kavatseb kontrollida nende poolt antud mandaadi täitmist ja meie peame kahe tuhande neljateistkümnendast aastast tööga pihta hakkama tegema seda nii kiiresti kui võimalik, selleks et liikmesriigid saaksid tagasisidet oma poolt tehtud ettepanekute osas. nüüd, äh, mis puudutab sünergiat äh, ühenduse instrumentide vahel, kõik see, mis puudutab äh, kahest kasutamisvõimalust, see on meie jaoks väga oluline, ma rääkisin juba droonidest, on väga palju Äh, tehnoloogiat just nimelt õhukaitsesektoris on äh, teatavaid vahendeid, mis ongi äh, kahel eesmärgil kasutatavad. meil on käivitatud kaitseagentuuris selles küsimuses uurimisprogramm. me tahame, et Euroopa Komisjon koos ähm, teie toetusega leiaks ähm, lisavahendeid äh, selle topeltaspekti äh, toetuseks siis ehk tsiviil- ja sõjaväelise äh, kasutusvõimaluste paralleelselt eksisteerimise osas. nüüd üks kõige luba-, paljutõotavamaid asju tuleviku jaoks öö, ähm, ja sellest rääkis kindlasti äh, ka härra Rosier ja me kavatseme, see on siis ettevalmistav tegevus, äh, et me jõuaksime nii kiiresti kui võimalik konkreetsete projektideni, mis toetavad ühtset kaitsepoliitikat, et see vastaks osaliselt kaitse- ja julgeolekupoliitika eesmärkidele ja samas äh, vastaks siis üldisematele vajadustele. ja meie eesmärk, kui me räägime tähtaegadest, on olla valmis aastateks kaks tuhat kuusteist kaks tuhat kaheksateist see annab meile võimaluse sellest ettevalmistavast faasist äh, midagi õppida ja siis järgmisel äh, eelarveperioodil juba konkreetsete ettepanekutega tule välja teie roll on siin väga oluline ja lõpetuseks äh, ja selleks et jääks aega ka aruteludeks tahaksin ma öelda et institutsionaalselt ei ole toimunud suuri muutusi ülemkogu ei muutnud Euroopa Kaitseagentuuri rolli. nagu te ütlesite, anti meile aga väga konkreetne mandaat, mis vastab äh, meie aluslepingus ette nähtud äh, ülesannetele ja alusleping juba ise on suhteliselt ambitsioonikas meie tegevuse osas aga äh, liikmesriigid ja institutsioonid andsid väga selge vastuse meie ettepanekute osas, äh, mis puudutab programme ja lisaprogramme, mille me välja pakkusime, nagu ma ütlesin, näiteks merejulgeoleku see, äh, valdkonnas ja siis finantsvaldkonnas samuti ja veel üks märkus ühes valdkonnas, mis on võib-olla natukene isiklik, aga lubate mulle seda võib-olla äh, Äh, nimelt äh, meie liikmesriikide äh, kaasatus võime suurendamisel Euroopa raamistikus ähm, on nüüd saanud väga kindlale alusele ja Euroopa Kaitseagentuuri haldusnõukogu on see koht, kus seda tööd kindlasti tulebki teha kõik ministeeriumid meil liikmesriigides teavad Euroopa Liidu asju äh, viimse detailini, aga kaitseministeeriumid on jäänud natukene kõrvale selles, aga see on oluline meie kaitsevõime suurendamiseks. Nad langetavad väga olulisi otsuseid. ja et ka kaitseministeeriumites peaks välja kujunema Euroopa koostöö Ähm, tava. me oleme oma struktuure Kaitseagentuuris ka muutnud, meil on Euroopa Kaitseagentuuri sees nüüd äh, üksus, kelle eesmärgiks, kelle missiooniks on teha koostööd erinevate ühenduse organite vahel sinna äh, inimeste nimetamine praegu veel käib, ähm, selle orga-, äh, asutuse organigramm on väga selge, on oluline see, et äh, Kaitseagentuur aitaks kaitseministeeriumeid, kes praegu jätkuvalt on siiski siseriigipõhised väga, aga et nad liituksid ka Euroopaga niimoodi laiemalt ja minu jaoks oleks see üks kõige suuremaid võite ja, ja annaks väga suure eelise Euroopa Liidule ja Euroopa kaitsepoliitikale, suur tänu. suur tänu, proua direktor. see viimane punkt. me, meie kõrvadele on see puhas muusika, mida te ütlete, meie jaoks on, on see väga oluline koostöö kaitseministeeriumite vahel kolleeg van ordenit kohal ei ole kahjuks saalis aga mul oleks meeldinud kui tema oleks seda kuulnud kahju küll, ma oleks hea meelega tahtnud temaga arvamust vahetada, ütleb proua Arno. mis on aga nagu huvitav? Te rääkisite sellest, et Kaitseagentuuri roll on väga oluline selle nii-öelda Kaitseministeeriumite e, europaniseerumises. kaitseagentuuri e, puhul üsna tihti on meil ka seal haldusnõukogus ähm, üsna tihti ministrid osalevad, aga, aga üsna tihti kaitsenõukogudes ei osaneda, sellepärast et äh, seal räägitakse rahast ja raha huvitab alati ähm, ministreid äh, kõige rohkem. ja siit ma jõuangi järgmise küsimuse juurde äh, te saite teatud hulga ülesandeid nüüd täitmiseks kas kaitseagentuuri eelarvest ka räägiti? nimelt aastaid me oleme ju sellest rääkinud ja see eelarve ei ole muutunud. meil on selline mulje jäänud, et te saite küll institutsiooni pealt tunnustuse, teilt nõutakse palju, teie töökoorem tegevuskava läbi on üsna raske ja kas teile tundub, et liikmesriigid on valmis teile andma ka sellele ülesandele ja mandaadile vastavaid äh, rahalisi vahendeid? kas äh, sellest ka ülemkogus räägiti? teatud äh, üleväina naabrid on öelnud, et siin võib-olla on tõesti arengud võimalikud. sõna on soovinud aga nüüd neli kolleegi härra Paletskis kõigepealt, meie aseesimees on soovinud sõna. Thank you for your comprehensive and clear aitäh selle kõikehõlmava selge avalduse eest. ma tahaksin teilt küsida eh, koostöövõimaluste, kontaktide kohta teie agentuuri ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel aga kuidas on lugu ka idapartnerlusriikidega, näiteks Gruusia, Moldova, Ukraina, kas nendega on ka mingisugune koostöö või mingisugused äh, plaanid? ja juhul kui, siis kuidas oleks võimalik seda veel parendada, aitäh? härra Pašku, palun. aitäh, mina sooviksin samuti teid tänada ettekande eest ja mõtlen selle hetke peale, millal ka rahandusministrid teie koosolekutega liituvad ja kuidas siis läheks? igal juhul on tegemist väga tähtsate tegelastega. kas äh, ma sain õigesti aru, et äh, nüüd tehti äh, selline täispööre, mida me oleme kõik oodanud kaitsevaldkonnas järeldu-, ülemkogu järelemused äh, olid sellised, et kaitseteema on oluline, aga samas on ka pangandusliik oluline. ning teiseks, kas te olete uurinud droonide kasutamist merendusstrateegiaga seoses, aitäh! Merci, madame Kronberg. proua Kronberg, palun. suur tänu aitäh selle ettekande eest, ma tahaksin esitada küsimuse seoses tippkohtumisega, eriti mis puudutas nii-öelda äh, võimaluste koondamist ja jagamist ning äh, taastada usaldus kaitseministrite vahel selleks, et saada paika konkreetsemad tegevused, ma tean, et teil on teatud pilootprojektid, aga milline on teie hetkeanalüüs olukorra kohta äh, varade kogumise ja jagamise kohta, kuidas see toimub ja milline on Euroopa Kaitseagentuuri roll. teiseks, ühise välis- ja julgeolekupoliitika nähtavus. millisena te näete oma rolli selle nähtavamaks muutmisel ja milliseid vahendeid plaanite kasutada? ning lõpetuseks droonide kohta jätkaksin sellest, kuidas lõpetas härra Pašku, kas Te viite läbi ka uurimustegevusi selles osas ja kas seda rahastatakse Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist või kust äh, rahastamine on ette nähtud äh, nende teadusuuringute tarbeks, aitäh! Merci beaucoup, euh, madame Lösing. proua Lösing, palun. Euh, oui, merci beaucoup, je vais parler en allemand pour poser mes euh, suur tänu, ma räägin saksa keeles, ütleb kõneleja, et mu küsimused oleksid nii täpsed kui võimalikud. aitäh proua Arnule tahaksin veel kord küsida droonidega seoses läbiviidavate uuringute kohta. üheksateistkümnendal novembril otsustati, et seda teed minna keskmise lennukõrgusega droonide osas. tahtsin küsida selle kohta, kas tegemist saab olema relvastatud või relvastamata droonidega. et mis võimekust meil siis välja töötatakse, kas välistati see äh, relvastatud võimekus? ning äh, siis tahtsin küsida, mis rahastutest hakatakse rahastama droonide väljaarendamist? kas, äh, kas Euroopa Kaitseakadeemia vahenditest või mitte, kui mitte, kas siis Euroopa Liidu üldisest eelarvest ja kui üldisest eelarvest, siis mis jaotisest? või siis rahastatakse seda liikmesriikide poolt? ning äh, veel kahekese kasutusega vahendite kohta, mida mitu korda on juba puudutatud. et äh, siin rõhutati ja teie puudutasite ka seda, et on ettevalmistavad meetmed nende uuringute tõhustamiseks. tahtsin küsida konkreetsemalt, et mis meetmetest on jutt? kust neid, mis raha, mis allikatest neid meetmeid rahastatakse ning seoses Horisont kakskümmend kakskümnega kas, kas siin ei, kui, kui rahastatakse vastavatest vahenditest, viiskümmend miljonit eurot olid, äh, oli see summa, millest te rääkisite, kas siis ei minda vastuollu põhimõttega, et äh, kaitseotstarbelisi eraldisi Euroopa Liidu eelarvest ei tehta? Anna Komes, palun. suur tänu, ähm, väga hea meel teid äh, meie seas näha, proua Arnu. tegelikult liikmesriikidel oli võimalus ja suurepärane konkreetne vajadus ka midagi ära teha äh, võimekuse koondamise ja jagamise osas ja anda kaitseagentuurile väga selge äh, suund. motivaatoriks oli muidugi kriis mitte miski muu äh, ei pane inimesi koonduma rohkem kui kriisi tagajärjed. mida te arvate, kuidas see mõjutas arutelusid? mina ei näinud äh, tegelikult sellist koondumist, ma nägin otsuseid, äh, mis olid, äh, mis lähevad absoluutselt vastu nendele jõupingutustele, mis nagu välja kuulutati. näiteks minu koduriigis ainus tootja kellel olid äh, meie mereväele poolt esitatud tellimused meie mereväele, arvestades seda, millised on meie kohustused äh, merejulgeoleku valdkonnas kui neid äh, aluseid ei äh, töödeta, toodeta Portugalis, siis need tuleb osta sisse kusagilt mujalt äh, lepingute alusel, mis üsna tihti toovad ja tavaliselt toovad endaga kaasa ka teatava korruptsiooni osa. valitsus aga on otsustanud selle laevatehase kinni panna ilma igasuguse äh, põhjenduseta, võttes absoluutselt mitte arvesse seda, mida ütles merevägi ja sõjavägi laiemalt, see läheb absoluutselt vastu sellele, mida tegelikult peaks tegema selleks, et tagada tööstuslik baas ja tehnoloogiline baas kaitsepoliitika toetuseks Euroopas ja miks mitte teha koostööd erinevate laevatehastega üle Euroopa ja nii edasi see näide minu meelest näitlikustab seda, et me oleme tegelikult ka lasknud käest võimaluse koostööks. ja nüüd veel eh, mereväe võimekus eh, ka Brüsselis eh, tehti ära kodutöö enne seda kohtumist nimelt eh, erinevate eh, teenuste seisukohad eh, olid ka väga selgelt väljas me näeme seda et siin käib kemplemine erinevate komisjonide üks komisjoni üksuste vahel kes vastutavad nende valdkondade eest mille osas ülemkogu sõna võttis mis nüüd puudutab droone siis tegelikult ei ole nii nagu ütles härra van orden minu kohta mul ei ole mitte midagi selle vastu, et arendatakse välja kaugijuhitavate õhusõidukite tehnoloogia, kuid äh, kaitseagentuuri jaoks on väga oluline minu meelest äh, see, et saaks erinevaid programme ära kasutada, see, et defineeritakse ära täpselt, äh, mi-, kuidas seda tehnoloogiat kasutama hakatakse täpselt ja oluline on see, et äh, see tehnoloogia areng äh, oleks olulisem kui äh, rahvusvahelise õiguse põhimõtted. ja see ongi loomulikult Kaitseagentuuri töö, aga sama oluline on ka see, et Kaitseagentuur tuletaks selle olulisust meelde liikmesriikidele lõpetuseks te rääkisite sellest, kui oluline on see, et liikmesriigid mõistaksid, milline võimalus meie ees praegu on. on oluline see, et Kaitseagentuuri tööd toetatakse senisest enam. aga mida on Kaitseagentuur ära teinud selles valdkonnas? näiteks minu meelest oleks väga oluline, et erinevate liikmesriikide eh, juhtkonnad olgu siis läbi äh, kaitseministeeriumite või äh, läbi äh, kaitsetööstussektori oleksid kaasatud kaitseagentuuri töösse portugalist oli seal ainult üks inimene tööl ja ta lasti töölt lahti ma ei tea miks aga minu meelest äh, on äärmiselt oluline, et tagatud oleks see, et erinevad liikmesriigid oleksid esindatud kaitseagentuuris, et nendel oleks oma saadik nii-öelda selles äh, agentuuris, kes oleks siis kontaktisikuks siseriiklike agentuuridega, Portugalis näiteks äh, on meil kaitsetööstuse agentuur mis äh, on allutatud otseselt kaitseministeeriumile ja kellel oleks sellisest koostööst kaitseagentuuriga, Euroopa Kaitseagentuuriga kindlasti väga palju kasu. suur tänu! ja proua Panajotova saab ka veel äh, sõna. suur tänu, teen väga lühidalt, ma tahaksin tänada äh, Teid, härra esimees, minu küsimus puudutab teie isiklikku arvamust Euroopa kaitse poolaasta mõtte osas et me saaksime kuidagi äh, ratsionaliseerida nii-öelda siseriiklike eelarvete, kaitse-eelarvete kasutamine ja kas see on äh, Euroopa Kaitseagentuuri jaoks äh, sama oluline, kui on Euroopa Komisjoni roll olnud euroala Euroopa poolaasta osas, et kas selline asi on võimalik ka kaitsepoliitika osas? suur tänu ja proua Arnu, nüüd sõna on teil. suur tänu, suur tänu nende küsimuste eest, mõned nendest küsimustest ei ole sugugi lihtsakoelised aga mm, arutelu kindlasti huvitav. kõigepealt äh, härra esimehe küsimus äh, meie eelarve kohta. jah, meil on äh, olnud siin seni teatav paradoks äh, sellest hetkest, kui äh, meile anti see uus laiendatud mandaat ja et tegelikult meie eelarve on vähenenud, sellepärast et nelja aasta jooksul ei ole keegi arvestanud meie eelarve puhul inflatsioonimääradega äh, ja see tähendab seda, et sisuliselt on ähm, tegelikult ähm, meie eelarve vähenenud, äh, meie püsikulud seda ju ei ole teinud sugugi, vaid vastupidi. nii et tõesti, meie eelarve on väiksem aga ülesandeid on meil oluliselt rohkem. eelarvega on asjad lihtsad selles mõttes, et see võetakse ühehäälselt vastu ja mitte kellelgi ei ole ja kuidagi ei saavutata ühehäälsust, et eelarvet tuleb tõsta, hoiame hinge kinni ja loodame, et asjad muutuvad, üritame, muutuvad, üritame leida vahepealseid lahendusi ja sellepärast me olemegi äh, väga hea, hästi suhtunud ad hoc äh, tegevustesse. Cesar äh, operatsioon näiteks on kate-, B-kategooria tegevus meie jaoks, mida rahastavad osaliselt liikmesriigid ja sellega tegelevad nii-öelda lähetatud eksperdid liikmesriikidest ja niimoodi me saame siis ilma lisavahenditeta lisa ekspertiisi, tegemist on väga tõsiseltvõetavate ekspertidega, kes teenivad liikmesriike Cesari äh, ja komisjoni jaoks. ja ma arvan, et samasuguse lähenemise tule, lähenemisele tuleb üle minna ka teiste programmide puhul. Äh, Münchenis äh, räägiti teistest mõtetest, mida tervitati ja mida on näiteks ära kasutatud NATO-s, lord Robertson Äh, rääkis natukene novaatorlikematest ideedest. me teame, et milline on meie praegune probleem liikmesriikides eelarvetega ja mulle tundub, et äh, asi äh, nüüd üleöö ilmselt ei muutu ja loodame, et vähemalt muutub siis pikaajalises viisis ähm, need ad hocide, see ad hocide süsteem tundub mulle olevat hea üleminekulahendus see muidugi tähendab seda, et Kaitseagentuuri kolleegidele, kes teevad tööd lepingutega, äh, nende töökoorem on tohutu, aga nad on äh, samas jällegi rahul, sellepärast et neil on töö, mida teha aga loomulikult jätkusuutlikkuse küsimus äh, nii nagu ütlevad sõjaväelased ikka ja jälle kerkib esile aga ma loodan et me leiame lisaks nendele ad hoc tegevustele Äh, mingisugused teised lahendused, äh, leiame lisavahendeid pärast seda ülemkogu äh, järeldusi, võimaluse, kuidas agentuur saaks täita neid ülesandeid, mis neil, mis meile on pandud yes.? nüüd, mis puudutab assotsiatsiooniriike, jah, meil on kontaktid kolmandate riikidega, kellele viitasite, eriti idapartnerluse piirkonnast nagu te teate, siis meil on juba kontaktid äh, vastavalt administratiivkoostööle äh, Šveitsiga ja hiljuti ka Serbiaga. meil on äh, mõningad huvi väljendanud Gruusia, meil oli kõrgetasemeline külaskäik nende poolt Ukrainas samuti ja selle ja samuti ka Venemaalt. ja üha enam ka teiste kolmandate riikidega, kes on väljendanud oma huvi meie tegevuse vastu, näiteks Jaapan ja teised riigid, kes on sellest huvitatud loomulikult me oleme täiesti valmis edasi liikuma. Ukraina ja Gruusia äh, puhul ootame me nüüd nende reaktsiooni sellel, kas nad on valmis äh, sellisele programmi kokkuleppele alla kirjutama nüüd härra Pasku küsimus äh, rahandusministritega seoses. ma ei tea, kas nad mingil hetkel äh, Kaitseagentuuri nõukogus äh, on, jah, kaugelt. ma arvan, et nendega oleks otse või parem seda arutada. mina leian, et praegusel hetkel on meil vaja rääkida sellest, kaasates Rahandusministeeriumi erinevad mandaadid, ülesanded, äh, paragrahv neliteist ja igasugused tegevused, koondamised ja jagamised ähm, ja me ei saa neid arutada ilma kaitseministreid ka-, rahandusministreid kaasamata ja ja neil on riigijuhtidelt samad juhendid nagu meil ja nad on valmi-, alati harjunud äh, äh, näiteks äh, rahandus, rahaliidu ja pangandusliidu küsimustes kaasa rääkima. riigijuhid on andnud juhtnöörid meile ja ka rahandusministeeriumitele ja koostöös komisjoni ja teiste institutsioonidega äh, Äh, loodame me ära kasutada kõike seda head äh, kogemust, et tagada, et meil oleks äh, kõik need vajalikud võimalused. kas tegemist on täispöördega? ma ei ole autosõidu spetsialist kõikides riikides, aga kui nüüd mäest üles sõita, siis igal juhul meie oleme nüüd kiirendanud oma ülesminekut, et mäest üles saada. ja ma leian, et küsimus on selles, et meie mootor peab käima piisavalt hästi ja erinevatel institutsioonidel ja liikmesriikidel on oma ülesanne täita. kas me oleme merendusstrateegias droonide kasutamist kaalunud? jah. lihtne vastus, jah, loomulikult me tegeleme sellega näiteks äh, seiredroonid äh, merenduspiirkonna äh, jälgimiseks ja kõik see on see, mida me arutame. proua Kronbergi küsimus koondamise ja jagamise kohta, kus me hetkel oleme. Euroopa Kaitseagentuur, nagu te teate, siis me oleme teinud ettepaneku see vastava koodeksi kohta seal ning kaitseministrid kirjutasid sellele kaheteistkümnendal novembril alla ja me peame äh, tulemusi hindama. esimene hinnang peale ühte aastat ei, ei ole täiesti asjakohane, aga igal juhul kaitseministritega rääkisime me hinnangutest praegusest olukorrast ja teatud liikumisruumi meil on ja seepärast plaanime me seda hinnangut ka käitumiskoodeksiga täiendada Äh, seoses konkreetsete äh, ülesannetega paragrahv neliteist lähtuvalt äh, seoses nende ühisprojektidega ja minna isegi veelgi kaugemale, sest riigijuht ja valitsusjuhtide poolt oleme me aru saanud, et meil on mandaat veelgi kaugemale minna ning Euroopa Kaitseagentuuri roll on väljakutse, aga selle ülesande me oleme saanud ja ma plaanin seda täita. nüüd meie nähtavus sada kakskümmend inimest, kakskümmend miljonit eelarvet, me oleme teinud äh, oma parima, et teha nii palju teavitustegevusi kui võimalik. ülemkogus koos kõikide teiste osapooltega, eriti äh, e-, eesistujaga, välisteenistusega äh, koostöös valmistasime me seda teatist ette või, või sellist teavitusmaterjali ja minu isiklik arvamus on, et äh, me ei saa rohkem teha kui ma lähen Euroopa Kaitseagentuuri direktorina pressikonverentsile, siis on võimalik veenda seda, kes seda soovib. aga kui riigi ja valitsusjuhid, valitsuse liikmed, parlamendiliikmed liikmesriikidest tulevad ja ütlevad, et äh, töö on hästi tehtud, siis see on see, mis on oluline. me valmistame ette kõike, mida võimalik, meil on olemas eriline eraldiseisev kommunikatsiooniüksus ja tõeline nähtavus tuleb valitud inimeste ja valitsuste poolt erinevates pealinnades ja teie roll siinkohal on väga oluline, Euroopa Parlamendi roll. nüüd, mis puudutab äh, droone ja teadusuuringuid, meil on ühisinvesteerimisprogramm Euroopa Kaitseagentuuris, mis puudutab erinevaid aspekte Euroopa Liidu vahenditega otsime me eh, sünergiat just kahesuguse kasutuse puhul ja me kindlasti tahame neid eh, sõidukeid kasutada. see on nüüd esimene element ja me otsime siin sünergiat Horisont kaks tuhat kakskümmend programmiga ja ka tegevustes, mis puudutavad Euroopa ühtset taevast ja Cesarit. liikmesriigid on juba viiskümmend miljonit eurot ühisprogrammi jaoks EDA raamistiku alla välja andnud ning lisaks rahale Euroopa Liidu eelarvest ja jällegi valdavalt on tegemist kahesuguse kasutuse eesmärgiga tegevustega ja see on äh, siis äh, lähtub äh, teadus- ja arendustegevuse muutustest. nüüd võimekusprogramm, riigi ja valitsusjuhid on kokku leppinud, et me peame tegema, tegelema just äh, nii-öelda seireprogrammidega, me ei räägi siin järgmise põlvkonna öö, äh, seadmetest, nii nagu rääkis kindral äh, Derussier. me ei räägi siin nende hävituslennukite edasiarendusest, vaid me räägime siin seiredroonidest ja see on äh, minu arvates väga oluline siin selgelt välja öelda. nagu te teate, need on liikmesriikide võimekused ja kui liikmesriigid on võtnud vastu poliitilise otsuse vastavalt oma süsteemile, kuidas neid seadmeid kasutada. ja mingil hetkel oli eksiarvamus selle kohta, kas me loome Euroopa Liidu droonide võimekuse, ei mitte Euroopa Liidu programm, vaid meie Kaitseagentuuri raamistikus on meil plaan äh, tegeleda järgmise põlvkonna droonidega ja mis on äh, kahesuguse kasutusega, kus on vastavad sensorid, mida on võimalik kasutada Euroopa Liidu eelarve käigus, aga mitte siis eksklusiivselt äh, lähtudes Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist. proua Gomez, äh, kriisi roll. jah, see mõjutab, see seab piirangud äh, liikmesriikide koostööle. ja praegusel hetkel on see pigem koostöö käivitanud, sest alternatiivi ei ole aga teil on õigus, alternatiive on teha mitte midagi ja lihtsalt tööstusel lasta hääbuda. aga see on väga tõsine teema kriisist ei ole meil võimalik ilma kaitsetööstuseta välja pääseda ja, ja kui me teeme seda ilma kaitsetööstuseta, siis oleks see määratud hääbumisele ja seda me ei saa endale lubada. ja seepärast oleme me rõhunud nendele programmidele, meil on vaja tööstuse jaoks konkreetseid tähtaegu, programme ning me peame teadma, eh, millised need kavad on selleks, et äh, investeeringuid õigustada. Te viitasite ka ühele konkreetsele nüansile, mida ma ei tahaks siin, äh, ma ei tahaks siin kogu seda tausta avada avalikult seoses Portugaliga. kedagi äh, ei vallandatud, nagu te teate, Euroopa Kaitseagentuuris on piiratud, on tähtajalised lepingud, mis on meie kitsaskoht. kui leping lõpeb, siis on leping lõppenud see on meie otsus ja kolleeg võib esitada uue taotluse uuele töökohale ja nii on võimalik edasi liikuda. nüüd esindatuse küsimus. me ei ole NATO-s, me ei tööta tuhandete inimestega saja kahekümne töötajaga ja vahenditega, mis meil on, siis üritame lihtsalt valida kõige paremini kvalifitseeritud äh, isikud töökoha jaoks. ma tean, et tegemist on väga tundliku teemaga. igaüks Euroopa Kaitseagentuurile äh, töötab äh, liikmesriikide heaks ma ei ole nõus sellega, et nad esindavad liikmesriike Euroopa Kaitseagentuuris sada kakskümmend viis, sada kakskümmend kuus inimest liikmesriikide huve kaitsmas ja see on kõige parem lahendus. kas mul on paar minutit veel? Euroopa poolaasta. proua Ashton äh, oma raportis tegi ettepaneku töötada täiendavalt. kas seda nimetada nüüd Euroopa poolaastaks kaitsevaldkonnas eelarve valdkonnas on tegemist väga tugeva vahendiga, aga selge on see, et äh, meil on vaja tuvastada ühisvõimekuse variandid ning leida võimalused selle hindamiseks. loomulikult peame me arvestama ka liikmesriikide institutsionaalset raamistikku, rahvusparlamentide rolli kaitseküsimustega seoses ja kaitse-eelarvega seoses. me peame leidma õige tasakaalu, aga midagi, mis oleks täiendav Euroopa poolaastale kaitsevaldkonnas, eh, nii nagu on vaja sellega tegeleda, aitäh! suur tänu, proua direktriss, see oli väga täpne äh, avaldus, nii nagu ikka ja alati. härra de Rousier'ga, nii nagu ka teiega, on äh, meie koostöö siis selleks mandaadiks lõppenud, loodetavasti ähm, äh, koostöö jätkub järgmise mandaadi ajal suur tänu, te rääkisite hetk tagasi just nimelt tegev, selle kaitseagentuuri nähtavusest äh, ja me oleme saanud väga palju selgitusi käies ise seal kaitseagentuuris äh, ja me hindame väga kõrgsel, kõrgelt äh, seda, et meil on võimalus olnud külastada teie agentuuri ja väga paljud äh, kolleegid on avaldanud rahulolu nende mm, kohtumistega ja ütlesid, et nad äh, tegelikult enne ei teadnud, äh, mida te täpselt teetegi ja et kui palju te tegelikult teete ja need külaskäigud on olnud väga-väga kasulikud. tulevikus peaks nii Euroopa Parlamendi liikmeid kui ka rahvusparlamendide liikmeid paremini teavitama teie tegevusest, see on kindlasti väga olulise tähtsusega ja, ja nii Euroopa Parlament, aga ma kordan, ka siseriiklikud parlamendid peaksid saama võimaluse käia teil külas ja kohtuda inimestega, kes vastutavad erinevate programmide eest. eriti nende inimestega, kes vastutavad äh, nüüd siis äh, ülemkogus antud mandaadiga kaasnevate ülesannete eest. ja see äh, nii-öelda need õppekäigud sinna äh, olid meie jaoks väga kasulikud. edu teile, vaprust teile, etappe teie ees on veel palju ja ma arvan, et on oluline see, et te meie tulevaste kolleegidega saaksite jätkata siis äh, taolist dialoogi ja selgitustööd mina olen õppinud meie arvamuste vahetusest eelnevate aastate jooksul on see et kõigepealt ma tahan teid tänada selle eest et te olete rõhutanud kui olulist rolli on mänginud euroopa parlament ja meie allkomisjon teatud ülemkogu järelduste osas. minu meelest on kõige olulisem olnud see et info on liikunud institutsioonide vahel see info teinekord on olnud väga tehnilist laadi ja see on olnud meie jaoks väga kasulik Äh, politiseerumine äh, ka tehnilistes valdkondades on asi, millega me peame tegema äh, üheskoos tööd. avaliku arvamuse uuringute kohaselt on see asi, mis eurooplastele on südamelähedane ja see, ja see töö on, on väga oluline ja et meie peaksime ka teie töös andma teatava strateegilise ja poliitilise värvi nii et äh, suur tänu sellest, et olete alati leidnud aega meiega liituda ja edu teile nende ülesannete täitmisel, mida teid järgnevatel aastatel ootavad. suur tänu euh,. Nous, nous marquons une très courte pause, une minute. paus üheks minutiks, et äh, öelda head aega proua Arnule ja siis ähm, läheme selle ahvete sede osa juurde kõikehõlmava lähenemise osas.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 meil on kakskümmend minutit aega. peame tegema kiiresti ja tõhusalt. tegemist on ühisistungi jupiga, ahvetiga, selleks et me saaksime arutada kompleksse lähenemise küsimusi ning Jaan Pašku saab sõna sissejuhatuseks. Let's continue to improvise jätkame siis improviseeritult ja ma ütleks, et see on nüüd äh, selle teema teine läbivaatamine seos ja selle mõjude vaatamist seoses Euroopa Liidu välistegevustega, tegevustega. kolleegid on teinud seitsekümmend kuus muudatusettepanekut ja eelmine nädal Strasbourgis oli kohtumine ka variraportööridega, osa neist on äh, täna siin ja nüüd võime siis arutelu käivitada ja võimaldan teil nüüd siis oma raportit tutvustada. teen lühidalt, tahaksin tänada variraportööri, kes äh, aitas raporti koostamisele kõvasti kaasa, ilma selleta, et äh, et ta oleks üle koormanud ehm, raportit, sest tegelikult risk selleks oli olemas, et kogu see asi natukene laiali hajuks. aga variraportoril õnnestus toetada meie üldist eesmärki, mis oli, mis oli soov rõhutada vajadust koordineerimise järele. see kompleksne lähenemine on asi, mis on Euroopa Liidu välispoliitikas väga vajalik, me ei sea kuidagi küsimuse alla seda, et me selle poole liikuma peaksime. samas tuuakse raportis välja probleeme või võimalikke probleemseid punkte viimaste aastate lähenemises. palju on räägitud sellest komplekssest või üldisest lähenemisest ent eh, kõik on nõus sellega, et meil on vaja kooskõlastamist komisjoni vahel, eh, välisteenistuse um, vahel, vahepeal parlamendi vahel, mõnikord ka liikmesriikide osalusel. ja nüansid on suuresti paika panemata nendes protsessides, kui me vaatame konkreetselt seda, millest meil sellega seoses räägitakse, siis siis sageli näeme, et viidatakse sellele üldisele lähenemisele, näiteks Aafrika sarvel, et meil, me oleme seda otsekui teinud, aga aga sisuliselt see tegelikult nii olnud ei ole, me ei ole, meil ei olnud algusest peale strateegiat, meil on nii-öelda tagantjärgi tekkinud mingi kogum, nii et seetõttu tuleb meil arendada edasi koordineerimist ja ja mõelda ka strateegiate ennetavale väljatöötamisele, regionaalsete strateegiate väljatöötamisele. nüüd tuleb meil merejulgeoleku strateegia, meil tulevad mitmed regionaalsed strateegiad, see on kõik väga positiivne, aga neid tuleb ka rakendada nii et need on need küsimused, millest räägitakse raportis. suuri arvamuste erinevusi, ideoloogilise plaani arvamuste erisusi eri fraktsioonide vahel siin ei ole. väga asjakohane on, asjakohased on rõhutused seoses humanitaarabiga ning arenguabiga ning äh, mainida tuleb kindlasti seda, et ras-, et probleemseks punktiks võib siin saada nii-öelda poliitilise plaani paigutus äh, julgeolekuvahendite ja humanitaarabi vahendite või aktsioonide osas. me anname endale aru sellest, et humanitaarabivahendid, näiteks EKO komisjoni jaoks, on asi, mida komisjon soovib nii-öelda ise hallata mille juurdepääsetavuse kõigile ta soovib tagada, mis on siis humanitaarabi andmise üldisi põhimõtteid. samas on tegemist äh, asjaga, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest, mis on poliitiline küsimus. nii et äh, niisugune pädevuste jaotus võib siin olla mõnes mõttes äh, küsitav ja vastuse annabki kooskõlastamine, koordineerimine. kui me ette koordineerime, põhjalikult läbi räägime, paika paneme, siis välistame riski, et välistame olukorra, kus meil tekivad mingid lüngad tegelikkuses, kui hakatakse neid meetmeid rakendama. kui Euroopa Liidu egiidi all hakatakse mingeid asju tegema. et no nii üldiselt kokkuvõetuna, nii palju siis nendest põhimõtetest, millest räägib raport. veel kord sooviksin tänada parlamendi liikmeid, kes on kaasa löönud selle formuleerimisel, seitsekümmend kaheksa muudatusettepanekut, kaheksa kompromissettepanekut, rääkisime need eelmisel nädalal Strasbourgis läbi, lisasime ühe ettepaneku, mis arvestas äh, naiste õiguste komisjoni arvamust. naiste õiguste komisjon koostas päris pika arvamuse selle raporti kohta, mis on tõenäoliselt pikem isegi kui raport, nii et me ei saanud seda siia raportisse sisse võtta, tegime siis äh, omapoolse kompromissmuudatusettepaneku, mis arvestab nende tehtud ettepanekute olulisemat osa. aitäh, jah, kõikehõlmavast lähenemistest ei saa rääkida ilma äh, eelnevat strateegiat omamata kõikide vahendite koondamine, mida olukorras rakendada, ei ole piisav selleks, et rääkida kõikehõlmevast. Äh, proua Munjas, palun. suur tänu. elame maailmas, kus piirid on muutumas üsna hägusamaks ja raske on öelda, mis on siis väljaspool piiri, mis on seespool piiri ning rohkem kui kunagi enam on meil vaja seetõttu institutsioonidele kui, kui ka poliitilisel tasandil kooskõlastusi. Euroopa Liidu välispoliitika killustatus on asi, mis nõrgendab Euroopa Liidu mõju maailmas ning äh, seetõttu ongi raport väga oluline ning äh, sidusus, äh, millest siin räägitakse, ei ole mitte sidusus humanitaarabi, arenguabi ja teiste valdkondade vahel või, või ainult institutsioonide vahel, vaid, vaid üldisem. see hõlmab üldse Euroopa Liidu välistegevust viisaküsimustes, energiaküsimustes äh,, isikute vaba liikumist, Euroopa Liidu esindatust mitmepoolsetes organisatsioonides, ÜRO-s, G kaheksa, G kakskümmend, rahvusvaheline valuutafond ja nii edasi. kõik need asjad on, kõik need organisatsioonid on organisatsioonid läbi, mille Euroopa Liit oma välispoliitikat teostab ning läbi mille ta üritab mõjutada maailma poliitilist juhtimist. raport täiendab ja täpsustab neid küsimusi ning on väga ambitsioonikas. sotsiaaldemokraadid on esitanud mitmeid muudatusettepanekuid selle raporti konkretiseerimiseks, oleme päri kompromissmuudatusettepanekutega. ning äh, täpsustasime kahte ideoloogilises plaanis olulist asja parlamendi seisukohtades, et esiteks Euroopa Liidu välispädevust ei tohiks nõrgendada läbi selle, et me tõmbame maha mingid volitused, mis näiteks välisteenistusel on. me soovime pigem tugevdada Euroopa Liidu välismeetmeid ning selleks tuleb meil olla tõsiseltvõetavad, tuleb meil hästi kooskõlastada oma tegevusi, muuhulgas ka sisepoliitikat kohtades, kus see võib mõjutada välispoliitikat. näiteks äh, konkreetselt peame siin silmas energiapoliitikat, näiteks energiakulutused sageli, mida me teeme seestpoolt, nõrgendavad meie välispoliitilisi seisukohti ning äh, takistavad meie, on takistuseks meie suhetes äh, kolmandate riikidega, kes on energiaplaanis meile olulised. ning äh, see raport tuleks saata ka arengukomisjoni. oleme rahul hääletusnimekirjaga ning täname raportööri hea koostöö eest ja loodame, et et meil õnnestub jõuda kokkuleppele ning tänan raportööri veel kord koostöö eest ja variraportööriga tehtud koostöö eest. suur tänu, proua Lösing, palun. ja ähm,, suur tänu. loomulikult te mõtlete, et meie fraktsioon on väga erineval arvamusel selle kompleksse lähenemise osas ning ning äh, ma, ma siis peaksin nii-öelda minority report'i kolmanda arvamuse esitama omalt poolt veel, aga äh, nii hull see asi muidugi ei ole. kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle selguse eest, millega raport on koostatud. olgugi, et mõnes punktis oleks võinud see asi olla veel selgem. väga tervitatav ja selge on äh, asi valdkonnas, mis puudutab Euroopa Liidu rolli muutuvas maailmas Äh, kuigi siin võiks asi minna ka ideoloogiliseks, et kui ma nii selgelt välja ütlen, et, et koormatakse üle need ideoloogilised äh, aspektid selles põhimõtete käsitluses, rääkides äh, maailma jaotamisest nii-öelda, aga üldjoontes on ikkagi mul hea meel näha, et raport on väga selgelt koostatud üks asi, millest kolleeg juba rääkis, millega seoses ma näeksin vajadust suurema selguse järgi, on see, mis puudutab eh, sisepoliitilisi aspekte, mis mõjutavad Euroopa Liidu välispoliitikat. see on küsimus, mis mulle väga suurt muret valmistab, mis sellega seoses kirjas on, nimelt et asi ei ole piisavalt selge. põhimõtteliselt saame ju aru, et et endiselt on probleemne see rahastamise äh, Äh, ärasegamine, et äh, African Peace Facility ja ja siis sõjaliste operatsioonide rahastamise ärasegamine. me oleme tõenäoliselt ainus fraktsioon, kes äh, on väga kriitiline niisuguse segarahastamise osas, sest see läbipaistvuse ja demokraatia printsiipide valguses on väga kaheldava väärtusega. mis puudutab tsiviilsõjalist koostööd, siis oleme samuti väga kriitilised härra Danjon, te olete siia kirja pannud, et vahepeal on kõik osalised selles valdkonnas suhtunud sellesse positiivselt, aga aga mina humanitaarabi pakkujate poolt olen lugenud hoopis teisi seisukohti, et nad on väga kriitilised. siis kirjutate siin, et kõigepealt meil on vaja neutraalsust, et nende tsiviilteenuste pakkujate poolt, teisalt kirjutate jällegi, et et Euroopa välisteenistuses läbi välisteenistuse tuleb tagada meil poliitika mõjule pääs, aga mis siis on, kas välisteenistus peaks olema neutraalne või siis peaks ta olema poliitikute poolt domineeritud? see, see näitab selgelt, et me ei saa neid asju lahutada. mis on veel probleemne minu hinnangul, on on see, see kiiruse rõhutamine kiirus ja tõhusus. seos ja eri, eri aspektidega seoses. mul tekib siin küsimus, kuidas liikmesriigid saaksid või kui me võtame näiteks ütleme parlamendi reservatsiooni sõjaliste operatsioonidega seoses, kuidas on võimalik äh, paika panna, kas, kas on tegemist sõjalise või tsiviiloperatsiooniga? kui, kui meil, kui meid sunnitakse kiiresti otsustama, see ei pruugi olla võimalik ning see demokraatlikus plaanis valmistab mulle muret well,. Thank you very much, monsieur le president. Bien, d'abord euh.... Mm-hmm kõigepealt tänan proua Munitsi selle töö eest, mille nemad ära tegid väga konstruktiivses plaanis ning äh, teil on õigus, et, et nii äh, niisuguse raporti teemaga oleks võinud asi hajuda tõesti laiali ning äh, ning me soovisime samas, et, et raport oleks piisavalt rikas, ent ta ei vajuks äh, nii-öelda laiali kõigis suundades. ning muudatusettepanekutega õnnestus meil, no teatud muudatusettepanekud siiski on, mida, mida ma ei toeta, mille suhtes ma olen negatiivselt meelestatud, sest nad lähevad liiga üksikasjadesse, äh, mis ei tähenda, et ma põhimõtteliselt, äh, sisuliselt nende vastu oleksin, põhi, asi on lihtsalt selles, et et ähm, kui me hakkame käsitlema ühe või teise küsimuse üksikasju, siis tõenäoliselt peaks neid üksikasju hakkama lisama ka mujale ja siis, siis me ei saa seda teksti kunagi kokku. proua Lösing, tänan teie täpsustuste eest, te viitate küsimustele, mis ähm, on tõesti arvamuste lahknemise kohad meie vahel, näiteks äh, sõjaline tsiviilmissioon äh, ja rahastamise küsimused. mina üritasin raportis kajastada võimalikult ähm, tõetruult seda, mis on toimunud alates Lissaboni lepingust seoses välisteenistusega. see tähendab, et me soovime paika panna niisuguse jõulisema ühise poliitika, samas seadmata küsimuse alla humanitaarabi aspekte ning sellega seotud printsiipe, mis mis ühendavad rahvusvahelisi organisatsioone, kolmanda sektori organisatsioone ja kõiki teisi, kes pakuvad seda humanitaarabi, mis tähendab, et kõigil äh, vajajatel, abivajajatel peab olema juurdepääs humanitaarabile. loomulikult võib tekkida olukordi, kus tekivad pinged nende põhimõtete vahel, aga aga vastuolu, põhimõttelist vastuolu siin minu hinnangul ei ole, et Euroopa Liidul võiks olla niisugune poliitiline eelistus eh, teatud piirkondades, konfliktipiirkondades ning samas võiks olla vahendeid me, meie käsutuses, millele juurdepääs on olemas kõigil elanikkonnakihtidel, sõltumata nendest poliitilisest suunitlusest. seda joont võib olla küll vahepeal raske tõmmata, seda eraldusjoont, aga ma usun, et see on siiski võimalik. see, mida rääkisite äh, seoses kiirusega ning kiirussurvega. see on asi, mida on pikalt juba arutatud Euroopa Liidus seoses meie kriisi ohjamisvõimega ning äh, enne kindral de, de Rougier'ga peetud arutelus käis see teema samuti läbi ja Ana Gomes mainis seal, et äh, teda üllatab see, et äh, sõjaväelasi ei kuulata seoses Liibüa missiooniga, mis on vormistatud kui tsiviilmissioon nii et äh, me näeme, et siin on äh, jah, tõesti raske teinekord äh, neid eristusjooni tõmmata, aga kui nad tõmmatakse, on asi selge, et näiteks kui tegemist on tsiviilmissiooniga, sõjaväelased ei osale, kõik. ning tsiviilvaldkonna inimesed siis kontrollivad sisuliselt neid operatsioone. nii et minu hinnangul siin midagi segamini aetud ei ole, meil on menetlused, mis on teinekord isegi liiga ranged, meie kriisi ohjamismenetlused kus äh, rõhutatakse kiirust. ent äh, reaalsus on siiski niisugune, et me sageli jõuame kohale pärast, pärast lahingut nii-öelda, isegi sõjalises plaanis, ehk liiga hilja, no prantsuse keeles öeldakse niimoodi, et pärast lahingut. ning äh, meie vahendite, meetmete kasutamine on liiga keeruline ja võtab liiga palju aega ning sõltub liiga palju liikmesriikide heakskiidust. võtame näiteks Kesk-Aafrika Vabariigi humanitaarabimissiooni. me nägime, et seal probleem tekib, ÜRO-s toimus terve aasta arutelusid ning meie jõuame oma missioonini, nagu kindral de Rousier rääkis, tõenäoliselt alles märtsis samas kui prantslased sekkusid seal juba detsembris nii et äh, kiirusest siin tõenäoliselt rääkida ei saa. aga ma olen teiega päri selles mõttes, et äh, kui, kui me räägime kiirusest, siis äh, siis teinekord me saame üksteisest valesti aru, selles mõttes, et kuidas me EKO ja teisi neid vahendeid rakendame ühes või teises kriisiolukorras. et välisteenistuse poolt äh, rakendamine toimub ühes taktis, äh, kooskõlastamist alati piisavalt ei toimu, nii et kindlasti siin paremini teha saaks läbi, läbi tõhusama koordineerimise kooskõlastuse. ning äh, tahaksin rõhutada samas, et olgugi, et seda mõni võib niimoodi kahelda, ei, ei taha mina küll kuidagi rõhutada, et, et niisugused äh, missioonid tuleks allutada sõjaväelaste juhtimisele või, või et et siin tuleks kuidagi nii-öelda militariseerida need meie vahendid. sõjaväelastel on oma koht ja sõjalised sekkumisel on oma koht. aga igal juhul tsiviilkontroll nendes operatsioonides peab olema tugev Te tõstatasite küsimusi ka, küsimuse seoses sisepoliitiliste aspektidega, mis mõjutavad välispoliitikat. mina kipun, mina ütleksin siin nagu proua Mõnis, et, et äh, üleilmastumise olukorras on sisuliselt äh, igasugune sisepoliitiline otsus, mille teeme ka välispoliitilise mõjuga, sest ta saadab meie välispartneritele mingi sõnumi. näiteks siseturu meetmed äh, mõjutavad kohe meie väliskaubanduspoliitikat ning täpselt sama kehtib ka meie rändepoliitika otsuste kohta, mis ei ole piisavalt euroopastatud. aga ometi me juba näeme, et juba kavandatavad otsused varjupaigapoliitika osas näiteks või või isikute liikumisega seoses Euroopa Liidus mõjutavad vahetult meie suhteid lõunapoolsete riikidega kust äh, meie sisseränne põhiliselt tuleb ning sama ka energiapoliitikaga, mis on äh, praktiliselt olematu, tühikuid täis, aga ometi näeme juba, et äh, nii kui hakatakse rääkima Euroopas energiaturu mingist korraldamisest, siis hakkab see kohe mõjutama meie suhteid Venemaaga. ning Ida- ja Kesk-Euroopa kolleegid on sellega väga hästi kursis. ehk siis suhe meie sisepoliitika ja välispoliitika, välispoliitika vahel on tihe. olgugi, et teil on õigus, selle, selle võiks selgemalt välja tuua ning äh, selgemalt sellest rääkida, paremini paika panna, kes teeb mida siis sisepoliitika plaanis, kes, kes juhib mis protsesse, kas äh, ja kas tal peab olema mingi roll siis välispoliitikas ka, näiteks ütleme, et kas mingi Euroopa-siseste asjadega tegelev volinik peaks olema kaasatud siis vastavas valdkonnas ka rahvusvaheliste meetmete või suhete kujundamisse, see on küsimus, mis tekib. raamistikus, mis meie ees raporti osas on, kõiki neid nüansse käsitleda paraku võimalik ei olnud. aga need küsimused on küsimused vajavad arutamist. sest tegemist on protsessiga, mis, mis on käigus ja neid näiteks välisteenistust ka sisuliselt ju ehitatakse veel, välisteenistus on alles loodud. samas välis- ja julgeolekupoliitika, millest me räägime viimased alles kümme aastat välisteenistusega seoses alles viis aastat, see on väike, väga lühike aeg. kui me võrdleme seda siseriiklike julgeolekupoliitikate või välispoliitikaga, mis sageli paljudes riikides on mitusada aastat vanad. ning äh, raporti eesmärk oligi siis seetõttu paika panna ainult niisugused suuremad üldised suunad, milles tulevikus me peaksime liikuma vastavalt vahenditega. suur tänu! ja lõpetuseks ütleksin, et hääletus väliskomisjonis äh, toimub äh, seitsmeteistkümnendal veebruaril, aitäh! et céder <laughs> parenthèse à Fred terminée. Äh, ning mikrofon.